Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, äh, daamid ja härrad. mul on jälle suurepärane heameel teid siin näha. pärast äh, koordinaatorite kohtumist täna hommikul ja siis oli meie komisjoni koosolek kaks ja pool tundi. nii et nüüd oleme jõudnud siis oma pärastlõunase sessiooni juurde ja mul on äärmiselt hea meel et ma saan öelda siin soojalt tere tulemast. ja nimelt tere saan öelda teaduse ja innovatsiooni volinikule Carlos Moedasele. väga hea meel, et olete taas kord meie juures siin. ja me hakkame arutama komisjoni teatist, mis puudutab seitsmendat raamprogrammi ja selle järel hindamise aruannet see on minu jaoks isegi isiklikult väga oluline küsimus, ütleb esimees. mitte ainult ITRE komisjoni liikmena või esimehena, vaid ka isiklikult. nii et suurepärane võimalus on meil täna siin seda arutada, mul on väga hea meel selle üle. jah, seitsmes raamprogramm, järelhindamise aruanne, mis on kõrgetasemelise töö rühma poolt kokku pandud, selle esmaettekanne oli üheksateist november kaks tuhat viisteist ja üheksateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kuusteist äh, see avaldati. meie oleme täielikult vastutavad meie teaduse ja innovatsiooni projektide ja programmide eest ning ähm, tegelikult äh, raamprogrammidest samuti alustades esimesest ja lõpetades kaheksandaga mis on Horisont kaks tuhat kakskümmend. palun, et volinik äh, Moedas annaks meile siis äh, avalöögi arutelule ja peaks oma kõne siis päris algatuseks, teil on sõna. esimees. austatud esimees Puusek, äh, austatud liikmed väga suur au on alati minu jaoks äh, olla siin komisjoni ees, et vahetada teiega arvamusi ja tõesti, et me saaksime omavahel rääkida. juulis olin viimati teie ees ja seetõttu on mul väga hea meel, et ma saan olla täna siin ja anda ülevaate teile komisjoni teadusest seitsmenda raamprogrammi järelhindamise aruande kohta. see teatis nii nagu härra Puusek ütles, võeti vastu jaanuaris üheksateistkümnendal kuupäeval käesoleval aastal, saatsin selle koheselt ka esimees Puusekile ja mulle näib, et te olete kõik sellest teatisest ka saanud omad koopiad. nii et äh, seitsmenda raamprogrammi järelhindamine ja äh, selle mõju teadusele, äh, ma arvan, et seda ei saa alahinnata, seda peaks ikka jälle rõhutama, miks? sellepärast, et esiteks see hinnang, mis on täiesti sõltumatult koostatud, täiesti sõltumatu komisjoni poolt, ütleb väga selgelt, et teadus- ja arendustegevusse investeerimine on olnud väga olulise mõjuga meie majandustele. ja väga oluline on see, et see kvantifitseerib, tegemist ei ole mingisuguse soovunelmaga, konkreetne teadus, numbrid, mis sõltumatu hinnangu äh, andjate poolt, äh, spetsialistide poolt on kokku pandud, äh, professor Fresco juhtis nende tööd. teiseks, loomulikult on siin oluline küsimus, vastutus meie kodanike eest Euroopa Liidus. enne kui detailidesse laskun, tahaksin ma võtta arvesse kõiki neid aspekte, mis järelhindamisel on tulnud, eriti kuna me arvestame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend vahehindamine kaks tuhat seitseteist seisab veel ees Äh, põhjus, miks ma siin täna teie ees olen. ma arvan, et äh, oluline on see, et ma kuulan ära teie vaated, et me töötaksime koos meeskonnana selleks, et liikuda mm, keskhindamise protsessi juurde olen hea meelega teinud koostööd äh, parlamendiga ja tahaksin täna alustada sellest, et selle hinnangu võtme aspekti tooksin välja teile. see, meie hinnang näitab väga selgelt, et seitsmes raamprogramm on väga selgelt äh, mõjutanud äh, teadlasi, majandust, äh, innovaatoreid ja see on näidanud väga selgelt Euroopa Liidu lisandväärtust. nii et nagu teate, seitsmes raamprogramm sai oma eelarveks viiskümmend viis miljardit eurot, aga kui te mõtlete selle peale, siis see on tegelikult kogu avalikust investeeringust ainult seitse protsenti. uurimisinstituudid ja ülikoolid on saanud seitsekümmend protsenti sellest viiekümne viiest miljonist ning kakskümmend viis protsenti erasektorisse läks. pooled nendest viimastest olid VKE-d ja see on oluline asi, mida rõhutada. alustan siis kohe esimesest aspektist, millele ma tahan mõju, rõhuda täna, mõju mis oli siis äh, seitsmenda raamprogrammi mõju äh, teadlastele ja innovaatorile? sada seitsekümmend tuhat äh, publikatsiooni, mis tõesti jagasid teadmist, et anda välja tuhat seitsesada patendiavaldust ning rohkem kui seitse tuhat nelisada kommertskasutust. ma arvan, et need need numbrid sada seitsekümmend tuhat, tuhat seitsesada ja seitse tuhat nelisada annavad väga selge ülevaate maksumaksjale väärtuse kohta, mida meie eurooplastena oleme sa-, suutnud saavutada teadus- ja arendustegevuses. viiskümmend viis protsenti nendest äh, äh publikatsioonidest, millele ma viitasin, olid avatud ligipääsuga artiklid äh, ja looming ja ma arvan, et see on väga õige äh, tee, kuhu minna. Äh, tõendid näitavad, et seitsmenda raamprogrammi publikatsioonidel on rohkem mõju kui Euroopa Liidu keskmisel. Neid äh, avaldatakse suurema tõenäosusega väga hästi hinnatud, äh, kõrgelt hinnatud teadusajakirjadest ning seitsmenda raamprogrammi rahastatud programmid näitavad, et nad on viie protsendi koorekihi hulgas kõige paremad teadusajakirjad on need avaldada võtnud, nii et me oleme sellest, selle programmiga üle nii Euroopa keskmisest kui ka Ameerika Ühendriikide keskusest, keskmisest. kui me arvestame rahastamist, avaldatud artikleid ja ka Nobeli preemiaid, siis on see oluline kontekst. olin Davosis eh, koos kahe eh, laureaadiga, kes olid saanud äh, seitsmenda raamprogrammi äh, härra Navazalov ja härra Pissarides, kes on üks paremaid makromajandusteadlasi maailmas, äh, said seitsmendast raamprogrammist äh, oma grandid ja tõesti, seitsmenda raamprogrammi grantidest on saanud väga oluline tugi akadeemilise maailma koorekihile. oluline on aga siin meie puhul öelda ka, milline on olnud selle programmi mõju majandusele ja me näeme väga selgelt, et töökohtade loomine ja majanduskasv Euroopas on olnud näha. Need on muidugi hinnangulised arvud, aga need arvud näitavad äh, väga selget mõju. iga euro, mis äh, seitsmendasse raamprogrammi investeeriti, on toonud kaasa üksteist eurot äh, otsest või kaudset majanduslikku mõju läbi innovatsiooni uude tehnoloogiatesse. see hinnang näitab väga selgelt et äh, majanduskasvu suurenemine on olnud kakskümmend miljardit eurot aastas, äh, kahekümne viie aasta jagu viissada miljardit eurot äh, otsest majandusmõju. kümne aasta jooksul on loonud siis seitsmes raamprogramm sada kolmkümmend tuhat töökohta otseselt ja kahekümne viie aasta jooksul kaudselt sada kuuskümmend tuhat töökohta. Äh, hinnangutega peab olema ettevaatlik, aga selge on, et mõju on selgelt positiivne. me peame olema väga uhked äh, oma seitsmenda raamprogrammi üle. kui me vaatame seda, mida me oleme äh, teinud, siis erasektor on innovatiivse meditsiini, äh, kütuste ja muus valdkonnas viis olulist äh, suurt projekti läbi viinud. oleme ka Avera partnerlusi sõlminud äh, avaliku sektori ja eraettevõtete mm, vahel, et luua näiteks tuleviku jaoks energiatõhusaid hooneid ning rohelisi autosid. milline on mõju aga siis Euroopa kodanikule? ajal, mil Euroopa ees on väga palju erinevaid ohtusid, seitsmenda raamprogrammi järelhindamise aruanne näitab, et see programm toetas ühtse teadusbaasi loomist selleks, et äh, äh, ühiskonnaüleste probleemidega toime tulla, julgeolek, tööhõive, äh, toidu turvalisus ja rahvatervis. kakskümmend kaheksa koma seitse miljardit Äh, on ette nähtud selleks, et äh, suurepäraseid koostööprojekte toetada. Need olid äh, suurepärased, et parimaid teadmisi Euroopas luua. toon mõned näited või täpsemalt ühe. vaatasin kõiki projekte ja me ei räägi inimestele lihtsalt, milles nende sisu on. SolarJet oli ühe projekti nimi ja see andis retsepti, kuidas luua lennukikütust väga lihtsalt veest, päikeseenergiast ja CO2-st. ma kontrollisin kuidas on võimalik sellest lennukikütust toota ja tõesti, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal nad kerosiiniga tootsid sellest Need on lood, mis tegelikult meie tulevikku vermivad ja muudavad. mida rohkem me neid lugusid eh, edastame, mida rohkem inimesed saavad aru nendest asjadest, et see ei ole mitte ainult teaduse ja arendusinimeste jaoks tähtis, vaid, eh, vaid Euroopa tuleviku jaoks tervikuna, et tavainimesed aru saaksid. aga nüüd vaatame seitsmenda raamprogrammi mõju eh, kogu maailmas minu prioriteedid eh, on sellised, et eh, see peaks olema avatud eh, maailmale. osalisi oli saja seitsmekümnest riigist, üks viiendik koostööprojektidest olid osaletud erinevatest riikidest, assotsieerunud riikidest väljaspool Euroopa Liitu. kõnelejal kadus mikrofon tavapärasel koostööprojektil oli üksteist organisatsiooni, üheksa org-, äh, regiooni ja kuus äh, riiki selle taga. samuti toetasime rohkem kui viiekümne viie tuhande teadlase mobiilsust äh, üle saja neljakümnes riigis, kolmkümmend protsenti nendest tulid Euroopa Liidust väljaspoolt, peaaegu viiskümmend protsenti teadlastest tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidest, aga väljaspoolt tulijad on jäänud pärast äh, grante ja toetusi ka Euroopa Liitu tegutsema. Äh, siin äh, parendamisruumi sellegipoolest on, viis konkreetset ettepanekut on tehtud ja ma ei käi kõiki üksiti läbi, sellepärast et aeg on napp, võin siin küsimuste voorus nendele vastata aga Horisont kahe tuhande kahekümne vallas on neid juba puudutatud, mõned aga innustavad meid edasistele, edasistele tegudele. niisiis, esiteks seitsmes raamprogramm oli liiga keerukas osalistele ning ei saanud, ei täitnud oma lihtsustamise eesmärki. tänu Euroopa Parlamendina äh, Ehm, parlamendile on Horisont kaks tuhat kakskümmend eh, pika sammu teinud edasi, et osalemisreegleid eh, lihtsustada, et grandi saamist lihtsustada ning et väljamaksmist kiirendada. aga see ei olnud meie jaoks piisavaks ja seetõttu oleme viimasel ajal korraldanud laiapõhjalise avaliku konsultatsiooni sellega, sellepärast et me saaksime lihtsustusmeetmetega eh, võimalikult kiiresti edasi tegutseda. oleme viis tuhat inimest oma valimiks võtnud, kes meile tagasisidet annavad teine samm, me peame suurendama Euroopa Liidu atraktiivsust äh, teadlaste jaoks ja äh, akadeemikute jaoks ning me peaksime mõningadki äh, nendest meetmetest, mis täna on paigas, peavoolustama. tahaksin tänada omalt poolt parlamenti, teid kõiki teie toetuse eest. väga paljud teie hulgast on minuga ühendust võtnud ja meie ka siinsamas parlamendis hakkame korraldama arutelusid Euroopa Innovatsiooninõukogu idee üle, mille eesmärk ongi siis äh, neid äh, instrumente äh, peavoolustada. paljud inimesed, kelle juures olen ma olnud visiidil, paljude ettevõtete juures või organisatsioonide juures mulle öeldakse tihti, et teil on liiga palju instrumente ja me ei tea, milline meile sobib. see, et oleks üks alguspunkt kõikidele tegevustele, on minu arust väga hea mm, soovitus ja see on ka soovitus, mida meie äh, kokku pandud raport annab. edasi töötame selle kallal, et kui idee on hea, siis me loome Äh, Euroopa fondide fondi koos äh, kapitaliturgudega, nii et saaks äh, investeeringuraha suunata novaatorlikele ettevõtetele. Need on siis vastused väga konkreetsetele soovitustele. siis kolmas näide, mis puudutab hinnangut, hinnang näitab, et seitsmenda raamprogrammi ettevõtted on tegutsenud liiga isoleeritult ning Äh, nende tegevus on olnud liiga rangete äh, reeglite kohane, nad on dubleerinud üksteist ja seetõttu äh, ka kasutanud liiga palju ressursse. seda me oleme püüdnud parendada. ning eesmärk on luua tõhusamaid sünergiaid, see on seotud Euroopa programmidega, näiteks tõukefondid ja hea uudis, et täna teile on mul edastada. nimelt oleme loonud Äh, Horisont kahekümne kahe tõukefondide vahel silla äh, juhul, kui VKE-del on näiteks ettepanek, mis on suurepärane, aga mis äh, ei, ei saa ilmselt Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastust, siis minu kolleeg Corina Kretsu ja mina ise oleme alla kirjutamas seejärel sertifikaadile, kus ütleme, et see projekt ei saanud rahastust, aga see on väga hea. Et saada kuskilt mujalt rahastust ja nii, siiamaani oleme viissada sellist äh, sertifikaat, äh, sertifikaati kirjutanud ja ma tahaksin tunnustada Hispaaniat ja Itaaliat, kes on äh, kasutanud ära seda sünergiat ja pidevalt taotlenud rahastamist just nendest kahest, kahest allikast. ja sünergiate küsimus toob mind viimase aspektini, mida tahan täna valgustada, nimelt äh, sellest, kuidas Euroopa eh, strateegiliste investeeringute kava EFSI on ellu viidud. Euroopa Investeeringupank ütleb, et aastaks eh, kaks tuhat viiskümmend, vabandust, aastast kaks tuhat viisteist on viiskümmend miljardit eh, loodud raha nelikümmend kaks innovat-, innovatiivset projekti on heakskiidu saanud ja VKE-d Äh, ettepanekutest äh, ühe koma äh, kaheksa miljardi ulatuses. väga paljud nende hulgast on otseselt seotud teadus- ja rahastustegevusega. kolmsada kakskümmend viis miljonit eurot on see väärt ja see loob võimendusefekti kaks miljardit. sealhulgas biotech, Äh, ja biotooted äh, ning näiteks Alžeimeri ravi ja muud äh, võimalused. kas ma olen rahul nende tulemustega? ma arvan, et saame jõuda veelgi kaugemale. eesmärk on igal juhul jõuda kaugemale. meil on võimalik investeerida rohkem aega, minu enda aega, selleks, et veenda riike võtma ette rohkem projekte, mis on seotud teadus- ja arendustegevusega, sellepärast et ESI sisu ju selline ongi. lisaks ESI rahastamisele et tõesti, võimendusefekt on Exil suur, seitsesada viiskümmend miljonit eurot äh, on loodud projektide rahastamiseks, mis ei oleks teisiti olnud võimalik. ning me oleme öelnud, et EFSI ilmselt äh, panustab nelisada kakskümmend miljonit eurot veel tule, mm, tulevikus. nii et äh, väga palju rohkem on veel projekte, mida plaanitakse ette võtta ja sellele on ilmselt ka rahastus saada igal juhul teadustegevuste innovatsiooni arendamine viib äh, tulemusteni reaalmajandusele. Äh, meie eesmärk on äh, igal juhul parendada rahastamisvõimaluste läbipaistvust. Euroopa portaal EIPP hakkab toimima selle aasta algusest. projekti avaldusi saab teha veebi teel ning nendele otsitakse siis vastavust rahastamisvõimaluste Äh, läbi. Äh, nii avalikud kui erastruktuurid äh, teevad parimat endast selleks, et projektid oleks atraktiivsed investoritele ja et see saaks tõeks. nõuandev teenistus on ka eelmise aasta lõpust juba toiminud, väga palju nõuandeteenuseid on antud selleks, et toetada erinevaid projekte erinevates faasides, sealhulgas rahastusfaasis austatud esimees Puusek, austatud parlamendiliikmed, võtan kokku, öeldes Milton Friedmani sõnadega, et üks suurimatest vigadest on hinnata programme ja poliitikaid nende eesmärkide ja mitte nende eh, tulemuste järgi. mina tulin täna siia selleks, et teile tulemustest rääkida ja ma loodan, et te aitate meil tulevikus veelgi rohkem ära teha meie kodanike eh, hüveks Euroopas. suur tänu! Thank you very much. suur tänu, härra volinik. väga tähtis on kirjeldada seitset aastat seitsme taas raamprogrammis mõned programmid isegi kestsid kauem kui kogu see pro programmi periood. nii et see ettekanne oli väga oluline ning meie jaoks oli see oluline info, me tahaksime oma lähenemist teadusuuringute ja uuendustegevuse valdkonnas parandada. selleks aga tuleb minevikku analüüsida ning äh, vaadata, kuidas sellest saaks tulevikku silmas pidades õppida. nüüd tervitaksin siin meie seas ITRE komisjoni endist liiget proua äh, Romana Jordanit, kes on täna siin meiega ta on olnud ITRE komisjoni liige kümme aastat, uskumatu, mõned meist mäletavad äh, kõik seda aega. proua Romana Jordan on nüüd äh, meie ametlik äh, esindaja Euroopa Parlamendis ITRE komisjonis Assari nõukogus, energiareguleerijate nõukogus, suur tänu, et te olete täna siin ja et te ei ole sidemeid meiega kaotanud. tervitused ka kõikidele varasematele meie komisjoni liikmetega, kes meiega ühendust peavad. aga nüüd siis arutelu. fraktsioonide nimel saavad sõna kõigepealt raua, härra Eeler, kes on raportöör, aga esindab ka Rahvapartei fraktsiooni ning tema on raportöör Horisont kaks tuhat kakskümmend küsimustes lugupeetud esimees, austatud volinik, suur tänu. kõigepealt üks teie edu algatajaid on tegelikult kõrval, sellepärast et Jerzy Puusek oli omal ajal äh, seitsmenda raamprogrammi raportöör, nii et ka tema osa on suur äh, selle programmi edus Te rääkisite, mida see programm on saavutanud ning see analüüs annab ehk meile aimu ka sellest, mida paremini teha tulevikus. võiksime mõelda ka selle üle, ma räägiksin nendest erinevatest elementidest, minu jaoks on probleemiks see, et liik-, piisavalt palju kasutatakse ära sünergiat ja võimendusefekti, võib-olla äh, sellepärast, et seitsmes raamprogramm oli äh, nii-öelda vanamoodne uuendusprogramm. ja ka raportöörid on tähele pannud, äh, et võimendusefekti ning äh, sünergiate osas on teatavaid puudujääke, me saame paremini ära kasutada finantsinstrumente ja on üsnagi arusaadav, et me tegelikult käime siin ümber palava pudru ning äh, teiseks, uuenduslünk. üks raamprogrammi tulemus on see, et Euroopa äh, Liidu viieteistkümne esim-, esimese liikmesriigi ja ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on siiski vahe, äh, seitsmes raamprogramm ja vahearuanne annab meile võimaluse selle üle põhjalikumalt mõtiskleda, Horisont kahe tuhande kahekümne raames oleme sellega juba tegelenud, aga see on igal juhul endiselt üks tähtis küsimus, mille kallal tuleb tööd teha. juba paljus asjaolu, et Euroopa Liidu kolmeteistkümne ja Euroopa Liidu üheteistkümne, viieteistkümne vahel on olnud suur konsensus me tahame endiselt, et programm oleks tipptasemel ning äh, seda enam oleme me kohustatud äh, vaatama üle selle, kuidas paremini asju tasakaalu seada, siis kui me vaatame ühe üle Horisont kahe tuhande kahekümne ka vahearuande raames. ning vahearuande kontekstis on oluline ka hindamine ja mõõtmine seitsmes raamprogramm, seda analüüsides peame vaatama, kuidas äh, see on üles ehitatud, äh, patendid või avaldamisnäitajad on need, mis edu kirjeldavad, aga kui me vaatame, kuidas on saavutatud erinevad poliitilised eesmärgid energia, süsinikdioksiidi vähendamise valdkonnas, siis võib-olla jõuame kokkuleppele, et pilt vahearuande kontekstis on pisut teistsugune, ei keskendu, ei kajasta ainult patente ja, ja trükiste arve, vaid me võib-olla võiksime läbi mõelda seda, mis see edu üldse on energiaväljakutse siin näiteks. siin ei ole oluline mitte ainult mõju, vaid me peame rääkima ka sellest, kas me saavutasime mingid konkreetsed eesmärgid või mingid eesmärgid. näiteks paneme paika tehnoloogilise eesmärgi, süsinikdioksiidi vähendamine, see on üks suurem võimalik näide, sellepärast et äh, seda mõistetakse. ja siis võime öelda, et tulemused äh, on äh, tagatud ja saavutused olid ette nähtud ühesugused, aga täi-, neid saavutusi pole päris täidetud. Horisont kaks tuhat kakskümmend on pisut, on erinev seitsmendast raamprogrammist ja ma tahaksin teada, kuidas vahearuanne selle erisusega tegeleb, loomulikult see vahearuanne ei ole ülesanne kergete killast, aga ähm, seda on vaja selleks, et aru saada, mida me saavutanud oleme sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Sarenja. lugupeetud volinik, ma kõnelen teiega meie emakeeles ja väga suured õnnitlused tehtud töö eest ja aitäh ka selle hinnangu eest, mida te seitsmendale raamprogrammile andsite Äh, avaliku sektori poliitikal peaks olema just võimendusefekt just nimelt energeetika ja innovatsiooni valdkonnas. me oleme juba äh, selle analüüsiga tegelema ja see on ka vajalik, äh, sest selleks, et me saaksime tuleviku jaoks midagi õppida. on mõningaid otsustava tähtsusega küsimusega, meie planeeti ähvardavad kliimamuutused, meil valitseb äh, Äh, suur ebavõrdsus, äh, aga äärmiselt oluline on ka, et äh, säiliks usaldus ja pöörduks, tuleks tagasi usaldus Euroopa majanduses vastu. praegu on meil pettusi olnud heitgaaside väärtustega, sellele peame me reageerima ja mitte ainult tehnoloogilisel tasandil me seisame ka digitaalsete muutustega silmitsi teadus ja tehnoloogia, see on see, mis tulevikus on otsustava tähtsusega, te rääkisite konkreetsetest asjadest, mainisite üsna paljusid punkte, aga see, mis puudutab teadust ning ettevõtet, ressursse ja innovatsioon, siis selles äh, osas läheb see teie poolt öeldu õiges suunas. Äh, Junckeri investeeringute kava on samuti äärmiselt oluline selleks, et asju arendada. Äh, viiskümmend miljardit on siis juba eraldatud, aga siin on jutt väga suurtest projektidest, äh, projektidest, mis on suured oma mõõtmetelt aga ma usun, et projektid äh, on ka suured selles mõttes, et nad on äärmiselt täna suured ning Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Junckeri investeerimiskava on äärmiselt olulised ja me vajame ka väga sellest, seda ühte kontaktpunkti, millest on palju kõn-, kõneldud. jah, meil on vaja selles vallas kaugemale minna, me peame seda kiiremini edasi arendama. Äh, siis veel juurdepääsu küsimus, äh, avalikele andmetele juurdepääsu küsimus on äh, Euroopas palju Äh, ameteid, mis sellega tegelevad, äh, on väga oluline, et teaduslikke andmeid saaks edasi anda äh, ja juurdepääs teadusandmetele on vajalik, siin on vaja head kaasrahastamisprotsessi, jah, väga raske on tihtipeale raha saada. ning siis veel üks teema, nimelt Äh, uued äh, digitaalsed ühenduskaablid Euroopa ja Ameerika vahel, need on äärmiselt oluline. Äh, oluline on, et nende kahe suure mandri vahel ei katkeks teadusandmete vahetus, jutt käib näiteks ka siin Brasiiliast ning meil valitseb selles osas tohutu suur entusiasm. meil on seda infrastruktuuri vaja ning mina arvan, et meie jaoks on äärmiselt äh, vaja just äh, neid praktilisi näiteid tulevastest ühendustest, aitäh! On behalf of ECR. härra Tašanovski, Euroopa Konservatiivide Reformistid. räägin tšehhi keeles. suur tänu, et te mulle sõna andsite, ehm, suur tänu volinikule tehtud ettekande eest, mis käsitles seitsmendat raamprogrammi. meil oli hea meel nendest arvudest kuulda, sellepärast et meie arvates on väga oluline praegusel hetkel, kui me äh, hakkame käsitlema Horisont kahe tuhande kahekümnega seotud küsimusi. Teie ettekanne oli väga asj-, üksikasjalik ja väga hea on, et hinnang on sõltumatu Äh, nii et meie ei ole need, kes iseenda saavutusi hindaksid. ma mäletan, et seitsmes raamprogramm sisaldas ka mõjuhinnanguid ja mõjuhinnangutega seotud ootusi ja kui suurel määral need ootused on saavutatud nüüd äh, oleme valmis Horisont kahe tuhande kahekümnele hoo sisse tõukama, nii et äh, see kont-, see küsimus on äh, selles kontekstis seda olulikum ja pöörduksin tagasi selle teema juurde, mida tõstatas kolleeg Eeler, seitsmes raamprogramm, seda on siin sageli käsitletud meie ITRE komisjonis ning on räägitud sellest, et rahastamismäär erinevates liikmesriikides on väga erinev kui tegemist oleks probleemidega äh, kahes kuni kolmes, neljas riigis, ähm, siis võiks arvata, et tegemist on kohaliku tasandi probleemiga, aga kahekümne kaheksast kolmteist, äh, see on siiski juba problemaatiline, see näitab süsteemset viga. me teame, et see on probleem, me püüame seda muuta, me teame, et seitsmenda raamprogrammi süsteem oli väga keeruline äh, projektide äh, esitluse nõuded olid keerulised ja need, need tõdemused on väga olulised, tegemist on ju struktuuriliste vahenditega ja me ei tohi äh, ühte või teist välja jätta siin. suur tänu veel kord teile ettekande eest ja kui ähm, kaheksakümmend viis protsenti on suunatud ähm, vanematesse liikmesriikidesse ja neli ähm, protsenti uutesse, siis see on üsnagi märkimisväärne. Madame Matias. aitäh. aitäh. aitäh, lugupeetud esimees aitäh ka teile, volinik, nende sõnade eest, mida laususite. on äärmiselt tore, et te olete siia tulnud selleks, et kõnelda selle kokkuvõtte tulemustes tahaksin mõningaid aspekte rõhutada, mis minu arvates hinnangus võib-olla päris õiget käsitlemist ei ole leidnud. jah, on olnud edusamme, aga ei ole kahtlust selles, et rahalises mõttes äh, on jah, uurimistulemused seda väärt ja äärmiselt oluline on, et äh, meil sellised äh, saavutused on. Need näitajad, millest te korduvalt kõnelesite, näitavad, et äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki on äh, ebavõrdselt osalenud, aga selle protsessiga on seotud ka veel teisi äh, riike, ka teised riigid on selles programmis osalenud, programmides, mille eesmärk on näiteks luua töökohti, edendada majanduskasvu ja loomulikult on selge, et teadusuuringud ja areng on kaasaegses ühiskonnas kõige olulisemaks aspektiks aga on mõningaid probleeme, mida ei ole korralikult äh, lahendatud ei äh, Horisont kaks tuhat kahekümne ega teiste programmide raames, äh, töökohtade kvaliteet nimelt. see hindamisarusanne kõneleb selles, jah küll mainib seda, aga me peame Äh, äh, siin ka midagi konkreetsemat tegema, mis puudutab näiteks Horisont kaks tuhat kahtekümmend, me vajame äh, uusi töökohti, selleks peame teadusuuringutele raha eraldama, aga need inimesed, kes nende projektidega, programmidega töötavad, neil ei ole kindlat töökohta ja kui sellisel moel tahetakse uusi töökohti luua, siis minu arvates see mudel ei ole küll midagi, mille poole tasuks püüelda, püüelda ja seitsmenda raamprogrammiga seda probleemi ei lahendata tahtsin kasutada võimalust, et me oleme nüüd Horisont kaks tuhat kahekümne ellu rakendamisega veel alguses, tahtsin volinikult küsida, mil määral eh, teil selle kohta ettepanekuid on? raamprogramm ja Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend, mida te nende raames ette näe-, näete selleks, et äh, et parandada nende inimeste olukorda, kellel on küll töökohad, aga need ei ole kindlad töökohta ja tegemist on väga paljude kvalifitseeritud inimestega, kes nende programmide raames töötavad äh, ning nende inimeste töö on vajalik instituudid, institutsioonid on need inimesed tööle võtnud, aga tegelikult ei anna neile mitte mingeid tulevikuväljavaateid. niisiis äh, Euroopa tasandil investeeritakse väga palju ning ma arvan, et me ei saa kõnelda majanduskasvust ja tulevikust, kui inimesed, kes selle kõige kallal töötavad, omavad ebakindlaid töökohti neil ei ole mitte mingisuguseid äh, tagatisi äh, tuleviku osas, neil ei ole mitte mingisuguseid tuleviku väljavaateid. aga äh, siiamaani jah, ei ole sellele mõeldud, mida kavatsete teie teha, need inimesed, kes nende Euroopa Liidu jaoks nii olulistes valdkondades töötavad, ennast paremini tunda saaksid Eh, tal peaks olema samad õigused nagu kõigil teistel töövõtjatel. Uh, for your remarks, madam Kappel on behalf of. proua Kappel. aitäh <laughs> aitäh, härra esimees, aitäh, lugupeetud volinik, eh, nende selgituste eest. Eh, jah Äh, mul on väga hea meel, et te olete jälle meie komisjoni tulnud ja mind tõesti vaimustab see entusiasm, millega, mille te sellele teemale olete püdenenud, pühendanud innovatsioonile, teadusuuringutele, see on äärmiselt oluline Euroopa jaoks, Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, sest see on just nimelt majanduskasvu ja tööhõive mootoriks äh, ja need on asjad, mida meil tõesti on vaja, et Euroopa edasi liiguks Te äh, rääkisite siis sellest, millised on olnud seitsmenda raamprogrammi mõjud. ma tahaksin öelda, et see kokkuvõte on minu arvates muljetavaldav, mitte ainult sellepärast, et seitsmes teadusuuringute raamprogramm oli üks suurimaid äh, maailma teadusuuringute probleeme, äh, kus oli viissada viiskümmend miljardit eurot ja need projektid, mida te mainisite, on ka muljetavaldav ning äh, nende, paljude nende programmidega jätkub töö kui aga edasi. Äh, ja te rääkisite siin ka sellest finantsvõimenduse teooriaga. Äh, te rääkisite, et järgmise kahekümne viie aasta jooksul nende programmide tulemusena tekib veel väga palju uusi töökohti ja umbes äh, viissada äh, miljardit eurot, see kõik näitab, kuivõrd oluline teadusuuringud ja arendustegevus on majanduse jaoks ja inimeste jaoks Euroopas. Äh, te mainisite et seitsmes teadusuuringute raamprogramm oli ka rahvusvaheline programm, saja seitsmekümne riigi teadlasi ühendas see programm näiteks eh, Marie Curie programmis ligemale tuhat doktoranti ja see on tõesti väga muljetavaldav ja mulle meeldis ka väga see, mida te eh, eelmisel korral mainisite, et tahate luua rakkerühma eh, poliitiliseks toetuseks Äh, teadusuuringud ja arendustegevus on äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia üks äh, suuremaid eesmärke, kolm protsenti SKT-st peaks minema teadusuuringutele ja arendustegevusele. Teie tahate sinna ka oma konkreetse panuse andma, komisjon on aga öelnud, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole selles vallas eriti edukad ja ei ole saavutanud seda kolme protsendi määra ja oleks väga hea arukalt ja pragmaatiliselt sellele teemale läheneda, sellele, kuidas äh, saavutada selles vallas edu ja niimoodi, et äh, see eesmärk kolm protsenti saavutatakse. üldiselt ma arvan ja ma loodan, et kui äh, et selle kõigega arvestatakse ka Horisont kaks tuhat kahekümne juures, nimelt parem koordinatsioon liikmesriikide programmide ja äh, Euroopa vahendite äh, vahel, äh, samuti äh, investe-, strateegiliste investeeringute fondiga, nii et, et see programm, need programmid peaks siis olema läbi, kättesaadavad ka VKE-dele ja sta-, idufirmadele ja ma olen väga põnev, kuidas asjad arenevad selle aasta lõpuks ma äh, arvan, et me peaksime tähelepanu pöörama sellele, kuidas säilitada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, see kaheksakümmend miljardit äh, Horisont kahe tuhande kahekümnele on äh, väga palju raha, aga kui me tahame USA-le ja Lõuna-Koreale järele jõuda, siis nemad eraldavad teadusuuringutele ja arendustegevusele palju rohkem kui Euroopa ja te ka ise ütlesite, et me ei tohiks selles vallas teistest maha jääda ja eh, need valdkonnad on meile tõesti väga olulised, sest eh, teadusuuringud ja arendustegevus on majanduskasvu mootoriks. aitäh! härra volinik tegemist oli küsimuste esimese vooruga, fraktsioonide nimel esitati küsimusi ja palun, et te vastaksite nüüd kõigile nendele küsimustele. härra esimees, suur aitäh! võib-olla alustaksin vastamist portugali keeles, vastates ja tahaksin äh, avaldada tunnustust ka ühele parlamendiliikmele, äh, lugupeetud äh, Mat-, proua Matias, kõigepealt äh, tahaksin teid õnnitleda äh, valimiste tulemuste puhul Portugalis. Äh, te tegite väga head kampaaniat. Te, teil oli väga positiivne lähenemine, nii et, et Äh, see oli tõesti väga tähelepanuväärne, aga nüüd läheme asja juurde. Äh, see, millest te kõnelesite, on Euroopas üldine probleem. Äh, see probleem on kogu tööturul, see läheb kaugemale innovatsioonist ja, ja teadusuuringutes. kahjuks on meil terve elanikkonna rühm ja need inimesed on üha nooremad ja neil ei ole kindlaid töökohti nii et, et me peame kaitsma ka teisi elanikkonnakihte ja loomulikult siin selles vallas me peame tegutsema, me peame lahenduse leidma ning eh, see lahendus peaks viima sellele, et meil on eh, produktiivne ja konkurentsivõimeline Euroopa meil on raamprogramm, meil on Horisont eh, kaks tuhat kakskümmend ning see peaks andma oma panuse sellest, et Euroopa muutuks produktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks ja äh, kindlasti on meil vaja luua rohkem töökohti ja seejuures peame tähelepanu pöörama sellele, et tööjõu, äh, noored töötajad saaksid töötada ka paremates tingimustes. seitsmenda raamprogrammiga äh, need, me nägime ette seal stipendiumid teadlastele, aga see ei ole tegelikult kõik, mida me saaksime teha näiteks kas või innovatsiooni vallas me oleme mõningaid programme analüüsinud ja vaatanud, kuivõrd need programmid on osalevates ettevõtetes töökohti loonud ja paljud nendest töökohtadest on äh, säilinud. jah, nii et, et tõepoolest me oleme suutnud äh, luua rohkem töökohti ning äh, ja kindlasti jätkame selliste analüüside läbiviimist ka tuve, tulevikus, et teha kindlaks, kas need on ka püsivad ja jätkusuutlikud töökohad. Äh, äh, sellele me peame kindlasti pöörama suurt tähelepanu ja niimoodi saame tõesti hinnata, kas me oleme töötingimusi parandanud ja kas meil on näiteks töökohtade vallas tulevikus parem Euroopa seitsmes raamprogramm ähm, loomulikult äh, on nüüd läbi ning Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend on käinud, on riike, kes, kus asjad on üsna kaugele arenenud, äh, näiteks tippkeskuste vallas, tipp-programmide vallas, teised riigid alles alustavad nende asjadega ja need riigid, kes veel nii kaugele ei ole jõudnud, neid peab samuti aitama partnerlus äh, ja muud võimalused Portugalis meil on tagajärgi, aga Poolas on väga häid tulemusi saavutanud. aga milline oleks siis retsept tulevikuks, see peaks peituma sünergias äh, erinevate programmide vahel. meil on äh, Äh, näiteks nende tippkeskuste algatus äh, äärmiselt oluline on seda edasi arendada ning proua Mattias, äh, mis puudutab neid märkusi, siis ma loodan, et vastasin kõigile, ma jätkan portugali keeles, sest mulle esitati portugali keeles veel üks küsimus ja nüüd härra Sorinju äh, mis puudutab ähm, teie küsimust, siis on äärmiselt oluline, et me käituksime proaktiivselt ja vaataksime alati, kuidas, mida me rohkem teha saaksime, et me looksime võimalikult head tingimused näiteks teadusuuringuteks äh, niimoodi, et teadusprojektid tõesti saaksid ladusalt kulgeda. Te teate, et minu prioriteediks äh, on selline avatud teadusruum Äh, see teadusruum peaks olema avatud kogu maailmale ja äh, see puudutab kolme olulist asja, kõigepealt andmete avatus, äh, teiseks ning tead see terviklikkus, mis puudutab nüüd seda andmete avalikkust, juurdepääsu andmetele, siis selles vallas on meil vaja palju probleeme lahendada. mõned probleemid on Euroopas juba lahendatud või lahendatakse peatselt, siis äh, on oluline ka infrastruktuur ja autoriõiguse küsimused ning kolmandaks äh, majandusmudelite küsimus. Äh, kõigepealt peame vaatama, kuidas me saaksime teha nende paradigmadega, mis meil praegu on, meil on käimas suur protsess, on Äh, ja sellega oleme asunud tegelema koos eesistujamaa Hollandiga, meil on siin vaja rohkem stiimuleid äh, nii Euroopas, äh, siin Euroopas rohkem stiimuleid, on olemas isegi petitsioon, kus taotletakse tõesti vaba juurdepääku ligemale kümme tuhat, rohkem kui kümme tuhat allkirja teadusringkondadest on sellele antud, Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks seda äh, võimekust ka suutma pakkuda ning äh, ma arvan, et komisjon äh, juba teatas parlamendile, mida plaanitakse teha autoriõiguse vallas. direktiivi vaadatakse läbi ning lugupeetud parlamendisaadikud Äh, peab olema erand nende tekst, äh, tekstikaeve ja andmekaeve kohta. Äh, peab olema siis erand, et see peaks olema tõesti tasuta, kui kasutatakse seda teaduslikeks eesmärkideks ning eh, Euroopa teadlased vajavad infrastruktuuri, nad vajavad infrastruktuuri ja teen koostööd oma kolleegi Günter Oettingeriga selle nimel, et meil oleks olemas eh, Euroopa eh, andmepilve. niisiis selline, kust, mida teadlased saaksid siis kasutada ning loomulikult on vajalik nii vahetult kui võimalik informatsiooni esitada ning ka veebel Ameerikaga on äärmiselt oluline ja uudised, mis minul selle projekti kohta on, et meie poole pealt, vähemalt Euroopa poole pealt, komisjoni poole pealt on kõik võimalused avatud, aga loomulikult on võimalik ka kasutada erasektor, kaasata ka erasektor, mitte ainult avalik sektor. ja nii palju kui, niipea kui mul on teie edusammudest infot, siis edastan selle teile Äh, jah, siis äh, andmete kiirtee on tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline. Äh, te ise kõnelesite sellest, kui oluline on selle projekti tähtsus ja sellega ollakse nõus mõlemal pool ookeani, aitäh. aitäh. härra Moedas, ähm, nüüd jätkan inglise keeles ja vastan siis ülejäänud kolleegidele Äh, vastasin portugalikeelsetele küsimustele paketis, sest neid oli kaks ja ma arvasin, et oleks lihtsam, kui ma vastan neile mõlemale korraga portugali keeles. Äh, kõigepealt esimene küsimus, mille esitas härra Eeler. Äh, ma näen, et härra Eeler ei istu oma kohal, tema nina ees on teine nimesilt jah, olete häda midagi, ütleb esimees. Äh, niisiis selle kohta, mida härra Eller ütles, ma olen temaga täiesti nõus. Äh, need äh, mõõtmised, sünergia, finantsvõimendus, innovatsiooni vähesus. mis puudutab nüüd mõõtmist, siis härra Eller, olen teiega täiesti nõus, et nagu te näete, me ainult mõõdame publikatsioone ja patente ning äh, minu jaoks on see tõesti väga oluline, sest et äh, tänases maailmas on tohutult palju andmeid äh, ja kui kasutatakse ainult seda kahte etaloni, siis me ei tee oma tööd piisavalt hästi, me võime niimoodi luua valesid stiimuleid. mõni aeg tagasi me rääkisime sellest, et Lõuna-Koreas oli rohkem kui tuhat teadlast Äh, kes äh, mõisteti süüdi plagiaadis. Nad tegid seda lihtsalt sellepärast, et nad tahtsid saada rohkem publikatsioone. niisiis, äh, siin võib tekit-, tekkida tõesti teadlaskonna aususega tõsiseid probleeme ma arvan, et kõik need andmed, mis meil täna on, kõik need andmed, mis meil on teadusuuringute kohta, Horisont kaks tuhat kahekümne kohta, me äh, saame äh, nende andmete põhjal luua erinevaid stiimuleid ning järgmise paari kuu jooksul tegelen selle teemaga rohkem, viitasin just sellele, mida äh, proua Mattias küsis, me oleme kaalunud näiteks Eurostari projekti, kus üritame siis leida seoseid investeeringute äh, ja töökohtade loomise vahel ja me tõesti saame teha palju enamat, me saame luua muid stiimuleid ning teadlaste koha pealt eh, saame ka teha palju enamat, kui vaadata ainult publikatsioone ja patente, mis muide, kui täna vaadata patente, siis need on ainult väike osa intellektuaalsest omandist, nii et, et me peame leidma ka teisi viise. Eh, nii et, et selle valdkonnaga ma kindlasti tegelen edasi üritan lu-, lu-, leia siis, leida siis teisi lahendusi ja ma tervitan teie ettepanekuid. Te kõnelesite ka äh, äh, ju viieteistkümne ja kolmekümne erinevustest, jah, me tahaksime selles vallas ka midagi rohkem teha, aga Äh, optimism on olemas, äh, isegi seitsmendast raamprogrammist näed, et need liikmesriigid, kes kahe tuhande neljandast aastast liitusid, on saanud kolmkümmend protsenti keskmiselt rohkem kui äh, teised liikmesriigid siis iga miljoni investeeritud euro kohta, nii et, et loomulikult on meil veel vaja palju ära teha ja ma arvan, et me peaksime rohkem tegema ning eh, minu jaoks on see äärmiselt olulised eh, väljapaistvus, sünergia. Eh, kui meil on selles vallas olemas selged seisukohad, siis me saame aidata neid, kes sinna tipptaseme poole veel püüd-, püüd-, pürivad ja kogu see asja mõte on tegelikult väga lihtne. kaks päeva tagasi me nägime, et me oleme andnud ligemale eh, viissada sertifikaati juba välja ja seda sellepärast, et see asi läheb inimestele peale. nii et, et me peame looma rohkem selliseid võimalusi ja te rääkisite ka nendest sünergiatest, mida ka mina mainisin äh, siis eh, innovatsiooni vähesus, see on samuti väga mm, oluline probleem ja vahe läbivaatamise käigus peaksime selle teemaga kindlasti rohkem tegelema ja ma olen kindel, et meil õnnestub leida teistsuguseid ja uuenduslikke lahendusi. härra Tošenovski, tahaksin teid tänada äh, teie sõnavõtu eest ja selle eest, mida te la-, la-, laususite ootuste kohta, mis seostusid seitsmenda raamprogrammiga. ma arvan, et raport on üsna selgesõnaline, enamik ootustest ning enamik nendest punktidest on sellised, kus me oma äh, Äh, soove isegi ületasime. see hindamise aruanne minu arvates on tõendiks selle kohta, et töökohti on tõesti loodnud, et on loodud äh, uuenduslikke ettevõtteid, nii et, et äh, teadlas, teadlastel oli võimalik paremini oma tööd teha, sest rahalisi vahendeid oli. Te viitasite ka härra Tošinovski struktuurifondidele ja sünergiale ning nagu ma ütlesin, vastates härra Eelerile, meil on vaja uuenduslikumaid mõtteid selle kohta, kuidas seda sünergiat luua. ma arvan, et väga pikka aega me üritasime luua sünergiat äh, altpoolt üles lähenedes ja nüüd üritame siis kasutada teistpidi lähenemist ülevalt alla. volinik on allkirjastanud sertifikaadi lootuses, et see loob siis sellise dünaamika, et vahendid rohkem omavahel koos toimiksid nii et, et ma loodan, et meil õnnestub tõesti siin paremad seisukohad välja töötada ja loodetavasti annate siin oma panuse. Äh, proua Kappeli küsimus, suur aitäh. ma ei näe proua Kappelit saalis enam. Äh, tahaksin teda siiski tänada äh, selle eest, mida ta ütles. ka tema viitas sünergiale ja konkurentsivõimele konkurentsivõime koha pealt. Äh, seitsmenda raamprogrammi raporti üheks tagajärjeks on ka see, et me oleme nüüd koguseliselt mõõtnud selle projekti, programmi mõju majandusele ning muutused, äh, mida ma äh, näen, on sellised, et mikroökonoomikud vaatasid tööjõu produktiivsust, kapitali produktiivsust, aga nad ei vaadanud Äh, erinevate sektorite produktiivsust, nad ei vaadanud seda, mis, äh, kuidas on lugu innovatsiooniga ja seda on väga raske mõõta ja seega mikroökonoomikud armastavadki vaadata tööjõu äh, produktiivsust, sest seda on lihtsalt lihtsam mõõta. niisiis, selles raportis on selgelt näha, et majandus, et Äh, innovatsioonil on mõju majandusele, nii et, et me peame riikidele avaldama survet, et see mitmeteguriline produktiivsus, mis tugineb innovatsioonile, on just nimelt see, mis loob töökohti ja majanduskasvu. sest just nimelt selline tööjõu viljakus võimaldab sa-, saavutada paremaid töökohti, paremat kvaliteeti ja muuta äh, kõik konkurentsivõimelisemaks. ja härra esimees, ma arvan, et olen nüüd kõigile vastanud, tõenäoliselt jah. ja nüüd annaksin sõna siis järgmistele küsimuse esitajatele, härra Rüübi. Äh, suur tänu teile, esimees. Äh, seitsmes raamprogramm tõi kaasa endaga väga palju tulemusi, sada seitsekümmend tuhat äh, publikatsiooni, mis on täiesti maailmaklassi teadus minu küsimus on, kuidas me seda teadmist, seda seitsekümmend tuhat publikatsiooni saame paremini kasutada omaenda mm, harimiseks. me arendasime välja äh, uue strateegia äh, loomulikult oluline on see, et me saaksime siduda teadmised ja praktika. me saame sotsiaalmeedia teem-, abil tegelikult seostada täpselt, mis on olulised teemad, kuidas, kui palju, millest räägitakse ja teadusmaatriksi niimoodi luua. aga oluline on see, et seitsmes raamprogramm äh, ka tegelikult meie haridusturule jõuab, ükskõik, kas me räägime siin lasteaia tasandist, ülikoolist või näiteks VKE-dest või suurettevõtetest. tähtis on ka see minu arust ja õigesti ütlesite, et eh, just eh, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tuleb keskenduda. Eh, me näeme, et seitseteist projekti oli energiavaldkonnas kus ühe projekti jaoks oli ette nähtud seitsesada neliteist miljonit eurot ja kui me nüüd Eurostaari programmiga seda võrdleme, siis see sai küll väga vähe äh, raha, seitseteist energiaprojekti, aga mm, oluliselt vähem äh, VKE-de projekte. meil on Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend jaoks veel siin parendusruumi küll. tulemuspõhine eelarvestamine jah, on äh, Äh, põhimõtteliselt äh, rakendatav põhimõte, seda on võimalik siis mõõta järelmites, äh, kuidas to toob see sisse maksutulu või kuidas kasvab SKT, SKT või nii edasi. et loomulikult, kui me tahame kasvatada üles vasika, kes muutub lehmaks, kes siis annab piima, tahame teada, palju seda piima siis lõpuks sai. suur tänu, kolleeg Padritska, palun suur tänu teile, esimees, eh, volinik. siin just mainiti, et eh, on päris suur lõhe eh, kolmeteistkümne liikmesriigi ja viieteistkümne liikmesriigi vahel, mis puudutab rahastamist seitsmendas raamprogrammis. ja tõesti, see vahe on tõesti väga suur ja, ja, ja dramaatiline. samal ajal, kui Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi loodi, püüti siia kaasata mehhanisme, mis aitaks uutel liikmesriikidel, eh, nendele siis, kes pärast kahte tuhande neljandat aastat eh, Euroopa Liiduga liitusid, eh, rahastamist, et saavutada tipptaset. see, mis te just mainisite, on tegelikult praegu kombinatsioon rahastamisest Horisont kaks tuhat kakskümmend pluss tõukefondid see on äh, põhivalem selleks, et äh, parendada äh, tipposkusi ja tippteadmisi ka uutes liikmesriikides. aga te nimetasite siin ainult tippteadmisi, aga selle teadmise sertifikaadi andmine, kas see siis tähendab seda, et need projektid, kes selle hinnangu saavad, saavad siis tõesti ka riigieelarve vahenditest rahastamist? ja veel üks küsimus. kuidas on praegu olukord äh, sõprusprogrammide ja kaksisprogrammidega? siin oli ka ette nähtud äh, kaasrahastamist äh, nii Horisondi programmi kui ka tõukefondide poolt. minu arust selline projektide paaripanemise võimalus on ainuke võimalus tõukefondide jaoks, mis on siis nende vahendite jaoks, mis on ette nähtud teaduse vallas. uutes liikmesriikides eh, on oluline see, et neid projektirahasid ei kasutataks ära madala akadeemilise tasemega projektide jaoks ning eh, just see eh, tippteaduse märgise andmine aitab seda ellu viia. kas teil on nende partnerprojektide ja Äh, tippteadmiste sildi all ka midagi muud pakkuda, mis aitaks tegelikult äh, suurendada äh, akadeemiliselt silmapaistvate projektide rahastamist uutes liikmesriikides. mina loodan ka, et Horisonti programmis ei saa sellist suurt lõhet olema, nagu oli seitsmendas raamprogrammis. ehk siis lõhe kolmeteistkümne ja viieteistkümne riigi vahel. järgnevalt proua Lopes, palun, ütleb esimees. Gracias, presidente eh,. Buenas tardes suur tänu teile ja tere pärastlõunat. esiteks eh, tahaksin ma tänada volinikku eh, härra Moedast, et te olete tulnud täna meie juurde siia. ma arvan, et eh, toetus teadmistele on olnud tegelikult Euroopa Liidu ajaloos väga edukas ja ta on aidanud tegelikult konsolideerida ja ühendada erinevaid teadlasi Eh, erinevates eh, Euroopa osades. kui ma aga vaatan eh, tegelikult seda raportit, siis mure tekib ja tekib mure just nende projektide tuleviku pärast. mina arvan, et on täiesti selge, et kui me näeme nüüd seda rõhuasetust, mida komisjon on teinud, nimelt et innovatsioonide investeeringud erastatakse nii-öelda, suunatakse erakätesse, siis see tekitab muret. sest avaliku poliitika suund pigem innovatsiooni vallas on, on rohkem äh, suunata äh, eraettevõtetele tegevust äh, ja nii et väga raske on uurida asju, mis ei ole kuidagi seotud konkreetse tulemiga ja konkreetse järelmiga, siis lihtsalt ei saa eraallikatest rahastust Eh, kui avalik eh, sektori rahastus kokku kuivab. ja muidugi eh, tekitab see eriti probleeme nendele piirkondadele, kus tootmismudel ei ole küll väga tugev. ma arvan, et ühtekuuluvuskriteeriume tuleks kasutada ka, kui me räägime teaduse rahastamisest, see aitaks ka paremat sünergiat saavutada struktuurivahenditega ja loodetavasti sinna suunas me ka liigume veel üks tõsine risk on see, et äh, teadmiste tootmine äh, toimib ainult äh, sellisel moel, et seda tehakse siis, kui see viib ähm, eraettevõtja tulude või, või siis kasumini. ja kurb on minu arust ka see, et siin ei räägita üldse sotsiaalsest dialoogist või sotsiaalsetest partneritest. seda siin üldse ei mainitagi, aga minu arust on see väga oluline, kui me räägime innovatiivsetest tehnoloogilistest plaanidest ning samuti meie tööstus tulevikust. ma arvan, et kui me kutsume inimesi neid äh, rahastamisvahendeid kasutama, siis meil peaks olema kindlasti siin sotsiaalne tingimuslikkus ning parimad praktikad, mis aitaksid äh, paremat kvaliteeti ja korralikke töökohti tuua. suur tänu, järgnevalt palun proua Leruis. suur tänu teile, esimees mina tahaksin alustada sellest, et ütlen, et äh, raport tundub äh, positiivne, tulemus samuti, programm tundub, äh, et on olnud edukas. komisjoni roll on olnud väga tähtis ja raportis sellele ka viidatakse. komisjon on väga selgelt ka ettepanekutele avatud ning tahab väga hoolega uurida seda, mis on siis täpselt Äh, teadustegevuse vallas äh, toimunud. kui me otsime ka sünergiaid näiteks äh, uurimisrahade ja tõukefondide vahel või tahame luua projekte, mis on Euroopa huvidele vastavad või tahame luua koostöös teiste riikidega programme, siis näha on, et need soovitused on väga head ja, ja tunnustavad ka komisjoni rolli Te ütlesite, et üks euro uurimistegevusse investeeringut toob kaasa üksteist eurot eh, tulemit eh, konkurentsivõime parandamiseks. minu arust on see väga oluline number. tähtis on minu arust ka see, et eh, seda tuleb kogu komisjonile väga hästi teavitada Äh, meie tuleviku tarvis on erinevad projektid väga olulised, eriti ka näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programm. me teame seda, et äh, programmid äh, saavad väga olulist sotsiaalmajanduslikku edu saavutada. kõik programmid püüavad toetada innovatsiooni ning seista silmitsi nende väljakutsetega, mille eest tegelikult meie ühiskonnad praegu on on mitmeid juhtumeid, mis on väga hästi meile kätte tasunud, näiteks äh, hoogustatud on rahvusvahelist koostööd ja seda ei tohi me mitte uues raamprogrammis äh, kahe silma vahele jätta. ning äh, lõpuks avatud ligipääsu küsimus, avatus ja ligipääs uurimistulemusteni, minu arust on see väga oluline just uue teadus- ja arendustegevuse aspektidest lähtuvalt. kui me räägime patentidest, siis eh, igal sektoril ei ole täpselt samasugust eh, mõju. tervishoiusektor näiteks, mm, kus patendid on väga olulised, eh, on see teistmoodi. ma tahtsin küsida, kas te olete viinud ka uuringuid läbi, kus räägitakse avaliku huvi ja erahuvide võimalikust konfliktist ning sellega seoses ka ligipääsust, ligipääsuraskustest paljudele nendele innovatsioonidele ei hakkagi rahakott üldse peale, niisiis ligipääs teadusele de facto puudub. väga paljud nendest patentidest tegelikult saavad avaliku raha toetuse. proua Virkunen, palun. suur tänu, esimees, teile. tahaksin tänada volinikku härra Moedas, et tulite meie juurde ja andsite meile ülevaate sellest äh, aruandest. see on meile ITRE komisjoni liikmetena väga oluline ning paljud äh, soovitused on juba arvesse võetud ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis. Äh, pean ütlema, et äh, minu jaoks oli üllatuseks see, et meil on niivõrd hea ressurss selle aruande näol olemas, sest see taust, mis ma seitsmendast raamprogrammist sain VKE-delt ja teadlastelt, Äh, oli see, et niivõrd palju oli bürokraatiat, nii palju igasugust halduskoormust, nii et äh, väga üllatav on lugeda teie äh, raportist, et nii häid tulemusi on saavutatud. ja loomulikult väga suured vahed on liikmesriikide vahel, Holland on väga olulist kasu saanud sellest programmist, kui me vaatame, kui palju nad on rahastust saanud, siis tõesti on nad väga suure lõviosa saanud Äh, ka tegelikult minu enda koduliik on, äh, Soome on saanud, äh, aga Hollandi puhul muidugi olid ka väga head programmid. nii et üldiselt võib öelda, et raamprogrammi kuvand on olnud selline, et väga raske on selles osaleda ja kui me hindasime osaliste kogemusi Soomes, siis üllatav oli see, et ainult kümme protsenti VKE-dest, kes osalesid selles seime-, seitsmendas raamprogrammis, ütlesid, et neil olid mõningad raskused bürokraatia ja muudel põhjustel. ainult kümme protsenti niisiis, nad võib-olla siis ootasid tegelikult, et see on keerukam, kui see lõppkokkuvõttes oli. nii et ma arvan, et eh, seda kõigil on ka väga hea kokkuvõttes teada aga nüüd, äh, nagu me teame, paljud liikmesriigid, äh, kelle ees on majandusraskused, on oma teadus- ja arendustegevuse eelarvestamist äh, kokku võtnud ja juba seitsmendas raamprogrammis oli projektide konkurents väga tugev, Horisont kahe tuhande kahekümnes on see veel tugevam ja nüüd minu tagasiside alusel, mida ma olen saanud VKE-delt ja teadlastelt, on see, et projektid on neil küll head, aga niivõrd palju on tahtjaid ja seetõttu on võimatu rahasid saada. ja me teame, et nad ju panevad väga palju äh, oma tööd sellesse, et äh, ette valmistada neid avaldusi, aga me ei saa ju rahastada kõiki neid. kas on midagi võimalik selle probleemi lahendamiseks ette võtta? suur tänu, ütleb esimees, kui võin lubada, härra volinik, väga lühidalt, äh, siis meie seitsmendas raamprogrammis äh, tõime sisse mõningad äh, aspektid, mis olid täiesti uued. tahaksin väga lühikest vastust äh, viiele uuele ideele seitsmendas raamprogrammis. võib-olla ühe, hinnake see ühe kuni kümne pallisel skaalal esiteks siis äh, Euroopa Uuringunõukogu. esimest korda äh, selles seitsmendas raamprogrammis, siis ühtsed äh, tehnoloogilised algatused, ähm, selleks, et olla tööstusele hüvanguks. edasi. uurimistaristu, mis on Euroopa-ülese tähtsusega. neljas Äh, riikideülesed äh, ühiskondlikud raskused, mis on siis seitsmendas raamprogrammis esimest korda ja siis äh, riski jagamise finantskeskus. nüüd on muidugi Junckeri enda fond, mis on väga sarnane, aga kuidas te hindate ühest kümneni skaalal? sest need on selles programmis olnud siis silmapaistvamad uuendused kümme punkti parim ja üks vähim. alustan siis teist endast. Euroopa Uurimisnõukogu kümme, arvan, võib hinnata, ei ole mingit äh, kohta, kus Euroopas ei öeldaks mulle, et see on parim lahendus. edasi ühtsed tehnoloogiaalgatused, ma ütleksin üheksa siin, sellepärast et kümme saab juba nõukogu, nagu ütlesin. nii et üheksa punkti aga ma arvan, et kokkuvõttes suurepärane ja see on hästi toiminud. siis äh, teadusuuringute taristu, mm, ma ütleksin kaheksa, sellepärast et äh, see on väga kaua aega võtnud, selle süsteemi püstipanek, aga selle rakendamine on tegelikult olnud äh, aeganõudevam, kui me arvasime. edasi, riikideülesed ühiskondlikud väljakutsed, kümme ütleksin see on oluline innovatsiooni ja teadusvaatepunktist ja siis äh, riskijagamise äh, finantsvõimalus, äh, fond, ma ütleksin üheksa, sellepärast et see on tegelikult Euroopa strateegiliste investeeringute fondi EFSI jaoks olnud seemneks ja seda innovatsioonivõimalust on tegelikult kasutatud siis EFSI näol ka edasi. nii et ma ei ütleks, et kõik on kümme punkti väärt, aga Äh, ma tahtsin öelda lihtsalt, et Euroopa äh, uurimisnõukogu on äh, sellisel tasandil, mis on kõigile konsensuslikult silma hakanud kui väga hea algatus. siis lühidalt alustan härra Rüübikist ja ütlen, et tema rõhutas VKE-de tähtsust. seitsmes raamprogramm tegi suurepärast tööd selles osas need numbrid, mis minul on, on kuus koma neli miljardit eurot VKE-dele läbi programmide, aga meil on muidugi vaja teha hoopis rohkematki ja seda sellepärast, et tegemist on äh, töökohtade loomise selgrooga tulevikuks. Äh, vastan ka proua Mattiasele töökohtade loomise küsimuse kohta, et see on tõesti väga-väga oluline. siis äh, haridussüsteem ja ülikoolid, mis on ka üks aspekt mille kallal me peame hoopis äh, tõhusamat tööd tegema. siis äh, äh, küsis austatud liige Kudriska, mis puudutab tiiming ja twinning programme sada eh, kuuskümmend üheksa tiiming eh, ja sada kolmkümmend kolm twinning projekti. Eh, suurepärased tulemused, ütleksin ma, tegelikult selliseid projekte on olnud väga palju ja saadan teile tulemused konkreetselt Poola kohta, kui te tahate neid eraldi saada, eraldi e-kirja teel edasi selle kohta, mida ütles äh, proua Lopes, äh, siis jah, tahtsin siin veel teile öelda, et ma arvan, et äh, kui on üks asi, mis on mulle väga selgeks saanud, siis on see see, et vaja on avaliku ja erarahade vahel tasakaalu just teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. ma arvan, et minu jaoks on põhimõtteline äh, teadus äh, see, mis äh, uut loob ja see teadus peaks saama rahastuse avalikest allikatest ning sellist rahastust peab hoidma. Horisont kaks tuhat kakskümmend programm on tegelikult aidanud toetada seda mõtet. Euroopa Teadusuuringute Nõukogu on alati just selles ülesandega silmitsi seisnud. Nende ülesanne on olnud Euroopa teadmiste looja juhtrollis olla ja selle tegemiseks eh, on vaja rahastust ja avalikku rahastust, see on eh, täiesti vältimatu. nii et eh, ärge arvakegi, et ma seda ei usu, ma täiesti toetan seda mõtet. <laughs> ma ütlen alati inimestele, et Euroopa suur eelis on see, et me pea, meil on olemas sellised avalikud rahastamisallikad ja me peame neid hoidma tähtis on ka tegelikult eraallikaid kasutada selleks, et täiendada erasektori rahastamist. ma arvan, et igal juhul need kaks erirahastamiskülge toetavad üks, üksteist ja nad on väga tähtsad mõlemad. tähtsad sellepärast, et kui innovatsioon sünnib, siis tuleb see suunata äh, tõest, tõestesse äh, toodetesse ja neid tooteid äh, luuakse ju ettevõtetes. mina olen üks neist, kes ütlevad, et innovatsioon ja teadus tulevad interdistsiplinaarsest vallast ning oluline on kindlasti siin uue teadmise loomisel nii ühe kui teise roll. ma arvan, et selles osas meie arvamused ka ei lahkne ning proua Louise, äh, teile ütlen, et ma olen nõus sellega, et äh, jah, me peaksime paremini äh, seda konkurentsi raha näitama, et tõesti üks teadusesse investeeritud euro tähendab üht-teist eurot tulemust. aga seitsmenda raamprogrammi osas ma võin öelda et, et kaheksa protsenti on assotsieerunud riigid siin kaheksakümmend kuus protsenti Euroopa Liit äh, ja äh, siis väiksem osa äh, muu maailm neli protsenti, minu arust me peaksime ülejäänud maailmaga rohkem saama koostööd teha. ma toon teile patentide ja tervishoiusektori osas veel arvud välja, ma, mul ei ole need peas ja mul ei ole need praegu ainult kaasas. tahaksin tänada teid kõigi teie küsimuste eest, tõesti huvitav oli see, kuidas te esitasite seda küsimust, nimelt te ütlesite, et mind üllatavad äh, need äh, head tulemused. mina arvan, et head tulemustel, headel tulemustel on väga oluline signaal meile edasi anda. eriti kui me räägime bürokraatiast, see õppetund on väga selgelt meie silme ees, Horisont kaks tuhat kakskümmend on nüüd loodud, me peame olema selles osas palju paremad väga palju inimesi on äh, kurtnud ja öelnud, et äh, tegemist on ikkagi tohutu bürokraatiaga. nüüd äh, lihtsustamise teine laine ongi mõeldud selleks, et me saaksime oma tulemusi veelgi paremaks luua. aga kõik on öelnud, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on parem, bürokraatiat on vähem. ja te ütlesite miskit mis mulle ka on meelde jäänud, et inimesed tajuvad seda kui väga keerulist rahastusallikat, et see on liiga bürokraatlik, liiga palju äh, on vaja paberitööd teha, et mulle see ei sobi, ma ei saa sellega sammu pidada. me peame ikkagi looma selle avaliku kuvandi ka, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on lihtsam ja on palju parem. Äh, paljudes riikides on endiselt aga jäänud see mulje, et see on väga keerukas ja me peame igal juhul seda kuvandit muutma me ei saa nüüd siin käed rüppe lasta, me peame hoopis äh, rõhutama seda, et äh, Euroopa kodanikud on pannud raha õigete investeeringute jaoks õigesse kohta, me peame ka tegutsema, tegutsema paremini. ja me peame mõtlema, kuidas teadmisi äh, novaatorlikeks ettevõtmisteks tõesti muuta, suur aitäh teile, härra esimees, aitäh, volinik teile kõikide vastuste eest ja et tulite nii et äh, nagu öeldud, äh, oleme oma uurimisprogrammide eest täielikult vastutavad, tunneme niimoodi ja suur aitäh, et äh, olite valmis tulla siia meie komisjoni juurde ja tulete ju alati, kui me teid kutsume, nii et suur tänu! Thank you, dear colleagues, we go aitäh, kallid kolleegid! meie päevakorrapunkt number kaheksa, Euroopa Kontrollikoja eriaruanne energiavarustuse kindluse parandamine energia siseturu arendamise kaudu. tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, esitlus, arvamuste vahetus äh, Euroopa Kontrollikoja liikme Phil Wynne Oweniga. Euroopa Kontrollikoja liige Phil Wynne Owen esitlus, arvamuste vahetus on meil plaanis, kui lubate Euroopa Kontrollikoda on koostanud eriraporti, mis käsitleb energiavarustuse kindluse parandamist ning äh, selle sidemeid energia siseturuga. esitatud on üheksa soovitust, nad on meie jaoks olulised, tere tulemast teile, härra Phil Wynne Owen ja nii palju, kui mina tean, siis tutvustate meie komisjonile täna kõiki neid soovitusi Need on meie jaoks tähtsad. Need on olulised ka meie ITRE komisjoni edasise töö seisukohast. kui lubate, siis äh, annan teile nüüd sõna. suur tänu, austatud esimees, austatud äh, ITRE komisjoni liikmed suur tänu võimaluse eest Euroopa Kontrollikoja nimel tutvustada teie auväärt komisjonile meie eriaruande tulemusi. Erki Must, äh, kes on selle ülesande eest seisnud, istub minu kõrval ja tema juhib äh, ja Garrett äh, Roberts, minu kabineti ülem, näitab teile slaide. tahaksin avaldada neile mõlemale isiklikult tänu, sest mõlemad on kõvasti vaeva näinud selle raporti kallal teavitaksin teid ka sellest, et äh, tutvustasin sama raportit äh, eelarve kontrolli komisjonile kahekümne esimesel jaanuaril, neljapäeval meil toimus hea arutelu ning ootan nüüd pikisilmi teie seisukohti, teie küsimusi ja arvamuste vahetust teiega. umbes kolm koma seitse miljardit eurot eraldati Euroopa Liidu eelarvest energiataristu, taristule kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani seitse koma neli miljardit, kaks korda rohkem, siis on ette nähtud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. energiavarustuse kindlus on Euroopa jaoks oluline, maailm meie ümber on muutumas üha ebakindlamaks äh, ning selleks, et saavutada oma eesmärki, peame energia ühtse turu äh, lõpule viima ning jagama seda energiat, mis meil juba on. nagu me teame, meie energia siseturg on regulatoorne ning taristuline struktuur, mis peaks tagama meile äh, vaba liikumise ning äh, piiriteta kaubavahetuse gaasienergia küsimustes üle kogu Euroopa Liidu. kolmas äh, energiapakett võeti vastu kahekümne äh, kahe tuhande üheksandal aastal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal otsustas nõukogu, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peaks energia siseturg olema lõpule viidud. meie energia äh, varustusekindluse aruanne Äh, hindab seda, kas meie kulutused, äh, investeeringud on toonud kaasa energiavarustuse kindluse alaseid äh, kasutegureid, nii nagu me oleme seda soovinud tõhusalt, kahe tuhande seitsmendast aastast viisime läbi ju-, juhtumiuuringud neljas Euroopa Liidu piirkonnas, seda Eesti, Leedu ja Rootsi piirkonnas, Balti energiaturult see on siis see Beemip äh, piirkond ning samuti Bulgaaria, Poola ja Hispaania piirkonnas. mina käisin isiklikult Eestis, vaatasin Estlink kaks projekti, suurepärane ette, äh, näide headest tavadest, samuti käisin Leedus ja Bulgaarias meie juhtumiuuringud hõlmasid viiteistkümmet kon-, konkreetset näidet Euroopa Liidu kaasrahastatud projektidest ning oma auditi käigus keskendusime energiaülekandele, gaasitranspordile, gaasijuhtmete kaudu ning säilitamisele, sealhulgas veeldatud maagaasi terminalil. millised on meie peamised järeldused? Euroopa Liidu eesmärk energia siseturg kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks lõpule viia jäi saavutamata endiselt on rakendusega seotud probleeme Euroopa Liidu õigusraamistiku rakendamise vallas. energia reguleerivad organid ei ole alati täielikult sõltumatud ning neil ei ole alati vajalikke volitusi ega ressursse, et oma tööd nagu kord ja kohus teha liikmesriigid energiaturu korralduses on olulisi erinevusi, mis võivad takistada siseturu edasist arengut. näiteks võrgustike koodide protsess, tehnilised eeskirjad, äh, millest lähtuvalt energiaturg peaks toimima, äh, on jäänud äh, toppama. hoolimata sellest, et erinevate turgude lapiteki ühendamiseks on tehtud pingutusi, ei ole töö kaugeltki mitte tehtud. vaatame näiteks, millised on hulgi energiahinnad liikmesriigiti, need on väga erinevad endiselt teiseks, energiataristu Euroopas ei ole veel valmis täiesti integreeritud turuks. mõne liikmesriigi taristu võib mõjutada teise liikmesriigi energiavooga. kõik riigid peaksid olema valmis olema transiidiriigid, aga mõningad ühendused ei saa toimida tänu sellele, et neil on äh, võimekusega seotud äh, probleeme, äh, nagu näiteks Prantsusmaa ei ole Euroopa Liidu tasandi nõudluse analüüsi selleks, et energiataristu alaseid investeeringuid priori-, prioriteetjärjekorda seada. olemasolevat taristut samuti ei kasutata täie potentsiaaliga, näiteks Poola piiriülesed energia, elektriliinid, mille maht on üle viie gigavati, ei ole kommertsotstarbeks öö, äh, öö, äh, juurdepääsetavad süsteemi operaatori piirangutega. Nad kasutavad seda selleks, et, et planeerimata energia sissevoogu Saksamaalt kontrollida. koostöö on vajalik naaberriikide vahel, et see meie sajatud eesmärke saavutada. meil oleks vaja hargmaiseid äh, piirkondlikke süsteemi operaatoreid. kolmandaks, Euroopa Liidu eelarvevahendid on aidanud siseturu ning arendamist ning energiavarustuskindluse parandamist arendada ainult piiratult. energial Euroopa Liidus on oma vahendid energiaturu toetamiseks, aga energiaturg ei ole kunagi ainueesmärgiks. EEPR e, näiteks ei ole suutnud saavutada oma algseid eesmärke, majanduskasvu saavutamine lühikese aja jooksul. nüüd siis meie saavutuste juurde räägiksin meie põhi, põhimõtetest, te võite lugeda meie raportitest neid ning vaadata ka slaididelt, komisjon peaks läbi viima oma hinnangu liikmesriikide rakendamise kohta kolmanda energiapaketi küsimustes ning ka algatama rikkumismenetlused liikmesriikide suhtes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. liikmesriigid peaksid kandma hoolt selle eest, et nende liikmesriikide reguleerivad asutused oleksid äh, sõltumatud, neil oleksid vajalikud ressursid äh, ning äh, ka nende volitused ei oleks piiratud. komisjon peab samuti kandma hoolt selle eest, et Atseril oleksid olemas volitused ning pädevused kogumaks vajalikku infot liikmesriikide institutsioonidelt kolmandaks, komisjon peaks edendama läbipaistva kaubandusmehhanismi arendamist gaasi ja elektri valdkonnas, neljandaks, komisjon äh, peaks kiirendama energia, elektrivõrgustiku koodide vastuvõtmise, võtmist kahe tuhande viie, seda oleks pidanud tehtama juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks ja komisjoniga äh, läbirääkimisi pidades saime aru, et äh, nad on et kahe tähtsaima koodi, koodeksi osas on, on jäädud ootama uute õigusaktide vastuvõtmist ja ettepanekuid, aga oleks vaja teada täpsemalt, milles need põhjused seisnevad. viiendaks, elekter. komisjon peaks kaaluma elektri ühendatumuse eesmärke lähtuvalt turuvajadusest, mitte liikmesriikide tootlikkusest Äh, gaasi osas gaasi eesmärkide mudel tuleks üle vaadata ning kaaluda seda, et kui meie nõudlus on ebakindel, võib-olla peaks kaaluda strateegiliselt äh, paigaldatud äh, veeldatud gaasiterminale mitme eri või ühe või mitme erineva turu jaoks. kuuendaks, komisjon peaks tuvastama energiainfrastruktuuri eh, osad, mida ei kasutata täiel määral ning eh, komisjon peaks tegema koostööd liikmesriigiga, et eh, neid kasutataks selleks, et siseturule kasu tuua. samuti peaks uurima võimalusi liikmesriikide TSO-de kasutamiseks. seitsmendaks, komisjon peaks koostama Euroopa Liidu kõikehõlmama nõud, nõuete hinnangu, sealhulgas siis ka energiaturu suutlikkuse hinnang seda tuleks teha kas Asteris või, või komisjoni siseselt, Aster on gaasinõudlust juba süstemaatiliselt hinnanud. ja siis äh, komisjon peaks tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas langetada otsuseid e-, energiataristu rahastamise valikuks lähtuvalt liikmesriikide toimiva energiaturu eesmärgist. komisjon on suurema osa meie soovitustest heaks kiitnud, suur tänu äh, teile tähelepanu eest, olen valmis vastama teie küsimustele, kuulan huviga teie tähelepanekuid, aitäh! suur tänu, väga selge ettekanne! suurem osa soovitusi olid loomulikult äh, liikmesriikidele ja ka komisjonile, Euroopa Komisjonile Euroopa Komisjon saab kasutada oma volitusi selleks, et äh, kas äh, ka ministrite nõukogu või ülemkogu kaudu mõjutada liikmes, kaudu mõjutada liikmesriike, et äh, meie energia siseturg saaks lõpuks jalule. kolleegid, kui teil on küsimusi, kommentaare, härra Blanco Lopez, palun. Eh, suur tänu suur tänu, esimees, ja suur tänu ka teile selle eriaruande tutvustamise eest, minu arust on teie raportis kaks väga asjakohast tähelepanekut, kõigepealt energiataristu, mis on juba Euroopas välja ehitatud, ei ole veel täis integratsiooniks valmis. samuti ka ühenduste osas tuleb teha palju tööd, see peab olema üks meie tähtsamaid prioriteete. mõningad äh, projektid ei ole saanud piisavalt tähelepanu ning seetõttu on äh, neid investeeritud vähem, kui oleks võinud. me oleme tahtnud äh, korralikku äh, analüüsi meie integratsioonist Euroopa Liidu tasandil, kas meil on tõesti vaja veel andmeid, veel hinnanguid, veel analüüsi selleks, et näha, millised Euroopa Liidu piirkonnad on äh, kujunemas energiasaarteks, isoleeritud energiasaarteks, ma ei tea, kui palju argumente on vaja selleks, et näidata, et siseturg ei ole, ei saa toimida, kui meil on sellised energiasaared. ja kolmandaks, kas meie ülesandeks ei peaks olema need eh, energiasaared lõpuks kõrvaldada. suur tänu nende kommentaaride eest, kallid kolleegid. ja nüüd saab härra Kosninovski sõna. suur tänu. suur tänu, et, eh, et te olete käsitlenud äh, Ähm, seda teemat nii põhjalikult, äh, energia Euroopas, väga tõsine teema ja teie sündmus, teie tõsidus on igati põhjendatud ning vastab igati energia ähm, valdkonna praegusele olukorrale. mul on teile üks küsimus, väga paljusid asju on teie raportis juba mainitud, teie eriaruanne, teie raport on äärmiselt huvitav, aga mind huvitab see, et teie pilt. Teie energia tu-, hinnang elektriturule Euroopas, kuidas on teie arvates, millised on teie arvates riskid äh, me teame, et Saksamaal on mingisugused mõningad ringid, mõningad punktid, kus kasutatakse tuuleenergiat, kuidas tuuleenergia kasutamine võib mõjutada teiste, teisi riike ning tuua teistele riikidele, teistele piirkondadele kaasa ebastabiilsust Euroopas. järgmisena saab sõna härra Baltšiitis. suur tänu, härra esimees. kõigepealt suur tänu Euroopa Kontrollikoja esindajale. oleme temaga ka mõtteid vahetanud eelarve kontrolli komisjonis, rääkisime siis rohkem rahastamist puudutavatest küsimustest. ka tänane arvamuste vahetus on väga oluline ning me peaksime rääkima asjast, selle asemel, et hakata siin tegema suuri sõnu. arvud mida meile on esitatud, näitavad üsna selgelt, et olukord on keeruline oleme püüdnud näha vaeva selleks, et integreeritud energia siseturgu üles ehitada, seda tööd oleme teinud juba üle kuue aasta. aga on üsna selge, et äh, see ülesanne ei ole saavutatud äh, ning komisjon ei ole suutnud äh, energiastrateegia eesmärke nagu kord ja kohus Euroopa Liidus paika panna. ilma asjakohaste arvutusteta on väga raske määratleda, millist taristut meil tegelikult vaja on. on olnud mitmeid möödapanekuid äh, kvaliteetsete projektide väljavalikul äh, ning äh, mitmed vahendid, palju vahendeid on lihtsalt raisku läinud, sellepärast et nii mõnedki projektid jäid lihtsalt pooleli. me teame, et kolmas energiapakett oleks pidanud olema liikmesriikide Äh, õigusesse üle võetud, aga üheksateistkümnes liikmesriigis ei ole veel seda tehtud. härra Owen mainis siin erinevaid projekte härra Õun mainis äh, Läänemere piirkonda, ähm, rääkis äh, Poola erinevatest projektidest ja härra Õumeni sõnavõtt äh, valmistas mulle muret. Acer peab äh, energiaturgu analüüsima ning esitama oma poliitilisi soovitusi, kuid Aceril ei ole volitusi liikmesriikidelt teabe küsimiseks. ilma selleta ilma selle infota, aga ei saa ka komisjon langetada oma otsuseid ning kõik võivad lihtsalt istuda käed rüpes, mitte midagi teha, tehes. ning seetõttu ma tahaksin veel kord tänada Euroopa Kontrollikoda tehtud töö eest, kuid samal ajal küsiksin komisjonilt, mis on siis nüüd järgmine samm, mida me edasi hakkame tegema. tekkinud olukord on väga kummaline, ka terminalide küsimuses kui äh, gaasiterminalidesse on tehtud investeeringud ühes liikmesriigis, aga teised äh, liikmesriigid ei soovi gaasi osta, mis me siis ette võtame, reaalsust tuleb arvesse võtta. aitäh, kõigepealt äh, tahaksin ma teid tänada, härra Õuen, selle ettekande eest. jah, ma olen nõus paljuga, mida te ütlesite, me peame kindlasti energiavarustuskindlust parandama Äh, äh, samuti maagaasivarustuse parandamine on äärmiselt oluline. Äh, meil on vaja arvestada sellega, milline on kogunõudlus Euroopa Liidus ja see, mida te oma raportis ütlete näiteks piiriülese infrastruktuuri kohta, siis see on võimalik ainult siis, kui kõik liikmesriigid teevad koostööd Äh, siis äh, energia siseturu äh, väljakujundamise lõpuleviimine, see on ka midagi, mida me ei tohi silmist lasta. mulle tundub, et kontroll turul toimuva üle on äärmiselt väga oluline. äärmiselt oluline on, et energiavarustus muutub paremaks, aga selleks on meil vaja ka paindlikkust liikmesriikide tasandil ja see tähendab, Äh, seda, et liikmesriikide reguleerivad asutused peavad selles vallas mängima olulisemat rolli. Äh, oma raportis te olete neid reguleerivaid asutusi ka maininud. aga milliseid negatiivseid te külgi äh, näete seoses energia siseturuga? see tihtipeale läheb kaugemale kui liikmesriikide reguleerimisvaldkond ja eh, samuti oleks oluline, et me saaksime tõesti eh, üksikasjalikkuse pildi sellest, milline on olukord täna, milliseid võimalusi kõikides liikmesriikides on, kas eh, teil on mingi programm plaanis sellist üldist ülevaadet liikmesriikides, oma raportis näiteks mainite et äh, Küpros on näiteks tüüpiline äh, energiasaar, mis on suurtest energiavõrkudest ära lõigatud. Äh, kui ka maagaasi tulevikus kasutama hakatakse, seal siis võiks Küpros tulevikus mängida väga olulist rolli mitte ainult energiavarustuse, vaid ka energiavarustuskindluse seisukohalt aga üldiselt on minu arvates väga äh, hea, et me oleme pööranud tähelepanu ka maaga, äh, veeldatud maagaasi termi, terminaalidele. Äh, ma arvan, et seda kütuseliiki peaksime me ka palju rohkem kasutama just nimelt Vahemere regioonis, aitäh! Well, also first of aitäh, härra esimees, kõigepealt suur tänu teile suurepärase äriaruande eest ähm, kasulike soovituste eest ning äh, järelduste eest. olen nõus nende kolleegidega, kes on öelnud, et äh, siiani meie siseturg ei toimi energia vallas ning meil on veel palju tööd teha, enne kui see tööle hakkab. Teie konkreetsed äh, näited valmistasid mulle heameelt, nii et minu küsimus oleks pisut üldisem võib-olla konkreetseid Te mainisite Prantsusmaad, teisi kohti, kus on probleeme kas oleks võimalik nendest näidetest äh, põhjalikumalt rääkida? meil on vaja konkreetseid näiteid selle kohta, kus probleemid peituvad, siis on äh, soovitused, soovitus kaks, turujärelevalve äh, raport Asserilt, neil ei puudu vajalik info selleks, et turujärelevalvet teostada, neil on raske infot liikmesriikidelt kätte saada Assarile tuleks anda rohkem volitusi, suurem mandaat, ressuur-, suuremad ressursid ja ma tahaksin teada, mida arvab komisjon sellest, kui teil on toimunud dialoog komisjoniga. siis äh, nii-öelda pudelikaelad liikmesriikide vahel, kitsaskohad ka liikmesriikides, mõningates suuremates liikmesriikides on kitsaskohti liikmesriigi siseselt, takistusi, mis äh, ei lase siseturul toimida, kas äh, seda võiksite ka kommenteerida? ja siis äh, piirkondlikud TSO-d, hea soovitus. ehkki ma leian, et lühiajaliselt on seda väga raske saavutada, sellel on mitmeid raskusi aga võib-olla räägiksite täpsemalt, kuidas seda soovitust äh, nende ülekandevõrgu ettevõtjatega seoses äh, võiks ellu viia? ja rikkumismenetluse küsimus ka. ei peaks alustama tegelikult võib-olla Luksemburgi Euroopa Kohtu tasandilt, see võiks olla äh, viimane samm võiks alustada võib-olla lihtsalt kirjaliku ettekirjutusega härra Klaus Dieter Borchardt, Borchardt energia peadirektoraadist, kes tegeleb energiaturu küsimustega. mis, millised oleksid teie vastused, millised on teie ettepanekud? kui soovite, et liikmesriigid püüdleksid energia siseturu arendamise eesmärkide poole, palun, teil on sõna. suur tänu äh,, härra esimees, suur tänu, härra Õuven, su tere õhtust äh, ITRE komisjoni liikmetele, kõigepealt komisjon tahaks tänada härra Õuenit ja härra Õueni meeskonda selle eriaruande eest, me oleme äh, aruande tulemustega päri äh, ning oleme päri ka soovitustega väga suures osas. aga me peame rõhutama, et kõik, palju mida on soovitatud ning millele raportis on tähelepanu juhitud, on ka juba komisjonile silma jäänud ning juba töös. juhiksin tähelepanu, kõnelejal kadus mikrofon. Uh, uh, juhiksin tähelepanu mõningatele asjaoludele, mõni, mida ka ITRE komisjoni liikmed esile tõid. kõigepealt siseturu uh, lõpuleviimine, jah, me ei ole veel seda siseturgu lõpule viinud, kahe tuhande neljateistkümnes aasta oli meie tähtajaks, aga ma arvan, et me peaksime nüüd suunama pilgud tulevikku ning vaatama, et me teeksime ära kõik, mis vajalik selleks, et see turg saaks võimalikult kiiresti lõpule viidud oleme täielikult äh, nõus äh, raportis äh, ära toodud kriitikaga ja ITRE komisjoni liikmete kriitikaga, kuid ütleksime, et me peame kandma hoolt selle eest kõigepealt, et kõik liikmesriigid kolmanda energiapaketi põhimõtetest kinni peaksid. võin teid informeerida, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus viisime lõpule kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi energiaõiguse ülevaatamise ja mis puudutab kolmandat energiapaketti, oleme algatanud nüüd kõik vajalikud rikkumismenetlused. loomulikult need on jõudnud erinevatesse faasidesse, on mõningaid juhtumeid, mis on juba kohtusse jõudnud, mõningad on ähm, põhjendatud arvamuse faasis ja mõningad on äh, esimese äh, teadise faasis ja mõningad on esimese kirja staadiumis. nüüd siis äh, on kõik need rikkumismenetlused käivitatud. mis puudutab koodekseid, äh, mul on väga kahju, et, et kriitikanooled olid siin nii teravad, sellepärast et olukord tegelikult ei ole nii hull. gaasivaldkonnas on juba kolm viiest koodi, koodist paigas Uh, will be given into a comitology procedure. neli uh, koodi on paigas ja elektri vallas uh, on üheksa koodi. eesmärgiks neli on juba komitoloogias lõpule viidud, kolm on üheks kokku sulandatud ning jõuavad komitoloogiasse järgmisel kuul, nii et kaks on jäänud veel alles ning härra Owen palus mul rääkida täpsemalt sellest, mida me kavatseme edasi teha ning miks on olnud sellist, millest on tingitud need viivitused. üks olulisem, see on üks olulisemaid koode meie äh, siseturu jaoks, energiasiseturu jaoks ning ka taastuvenergia lõimimiseks äh, ning tegemist on ka hädaabi taastuskoodiga, oleme neid koode tagasi hoidnud, sellepärast et äh, me, meil on plaanis õigusloomelised ettepanekud uue turudisaini kohta energiaturul ning kavatseme teha ettepaneku määruse kohta, mis puudutab äh, riskivalmisolekut elektri valdkonnas ning äh, need kaks koodet koodi on seotud nende õiguslike algatustega ning me pidime kõigepealt vaatama, mida me peame tooma sisse õigusloomelistesse ettepanekutesse ja mis peaksid jääma sellesse koodeksitesse. me oleme selle tööga juba peaaegu lõpule jõudnud ning härra Owen, me ei jää ootama koodeksi vallas tehtava tööga niikaua, kui õigusloomelised ettepanekud on valmis. me kavatseme teha oma ettepaneku komitoloogia äh, raames juba selle poolaasta jooksul. me pidime lihtsalt äh, paika panema, mis peavad minema õigusaktidesse, aga see töö on nüüd tehtud ja nüüd läheb töö koodeksitega edasi, nii nagu kord ja kohus tavapärast äh, teed pidi. nii et äh, lõppkokkuvõttes olukord ei olegi nii hull, paljud teie soovitustest on juba täitmisel või täidetud, mis puudutab taristut, siis öelda, et puudub äh, iga üldine vajaduste hinnang on vast äh, liig. meil, me oleme, meil on kümneaastane võrgustiku arenguplaan, kus see pilt on täiesti olemas. aga seda öeldes olen nõus Kontrollikoja äh, aruande avaldusega ning teie avaldusega siin, et meie prioriteedid peaksid olema paremini seatud, kui me projektidest räägime. ka DCI-de küsimuses. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saame siis TEN-E määrusest lähtudes just nii tehagi. me peaksime paika panema just need ühishuviprojektid, mis on hädavajalikud selleks, et siseturg lõpule viia, esimene kategooria oleks see, siis tuleksid muud ühishuviprojektid ja kolmandaks oleks siis need projektid, mis on Euroopa Liidu piiril ning seotud naaberriikidega energiaühenduses. piiriülist taristut tuleb täiel määral kasutada, tõsi, teil on täiesti õigus, kui te viitate sinna tagasivoolule pikaajaliste projektidega, lepingutega see on raske. elektri äh, küsimus äh, peab olema fookuses tõesti strateegiline taristu. mainisite seda ja ka ITRE komisjoni äh, liikmed on seostanud seda äh, e veeldatud maagaasiga, kümnendal veebruaril avaldame oma dokumendi veeldatud maagaasi kohta, seal on ettepanek üheksa konkreetse taristumeetme kohta, et kasutada ära rohkem veetakse maagaasi. Äh, mis puudutab äh, juhtimist, siis rohkem äh, volitusi Atserile, tõsi, jah, ja meie õigusloomeline pakett, me tõstatame selle küsimuse samuti ja kavatseme anda rohkem volitusi Atserile ning kanda hoolt selle eest, et Atseril oleks juurdepääs vajalikule infole, otse juurdepääs. tegelikult probleemiks ei ole mitte liikmesriigid, vaid hoopis põhivõrguettevõtjad piirkondlikud põhivõrguettevõtjad, TSO-d, olen nõus selle liik-, liikmega, kes ütles, et see tuleb hiljem, turg kannab selle eest hoolt ja meie ei ole sellele vastu, aga meie äh, nõuame piirkondlikku koostööd äh, põhivõrguettevõtjate vahel ning loome piirkondlikud keskused, äh, kus põhivõrguettevõtjad peavad tegema koostööd. ja siis lõpetuseks üks küsimus, kus komisjon ei ole soovitusi jälginud, tingimuslikkuse ettepanek, mille kohta Kontrollikoda ettepaneku teeb, ei peaks olema mingisuguseid Euroopa ühendamise rahastu rahastuid projektidele, mis on seotud liikmesriigiga, kus ei ole hästi toimivat turgu ja seda kolmanda energiapaketi tingimustest lähtudes. sellega on meil põhimõtteline probleem, kõneleja kadus mikrofon kuivõrd Euroopa ühendamise rahastu rahasid ei anta liikmesriikidele, vaid ettevõtetele, eraettevõtetele ja põhivõrguettevõtjatele, siis me leiame, et selline üldine tingimuslikkus karistaks ettevõtjaid ja põhivõrguettevõtjaid, kes ei vastuta tegelikult äh, kolmanda energiapaketi sätetest kinnipidamise eest ning see ähm, pidurdaks väga paljusid olulisi projekte. aga mul oli pool eraviisiline arutelu äh, härra Oweniga ning ta andis mulle mõtlemisainet. minu tänane pakkumine oleks mitte üldine tingimuslikkus, vaid et me oma hinnangus, kui me hindame Euroopa ühendamise rahastu äh, vahendeid, mida projektidele antakse, siis äh, on me, on, oleks meil tingimus, mis käsitleb piiriülest mõju. me võiksime seda praegust tingimust laiendada lisades sinna, et selle tingimusega seoses peame me ka vaatama, kas ühendatud liikmesriigis äh, peetakse kinni turu eeskirjadest nii, et need äh, ei saa takistada taristu äh, täielikku kasutamist ning nii et tuleks teatav hinnang sisse siia, ma toon teile näite selle kohta annaksin null viiest punktist, kui ühes liikmesriigis oleks ekspordikeeld. sellepärast, et ekspordikeel kindlasti hävitaks selle taristu üksuse kasuteguri, kui kontrollikoda oleks nõus, et meie lähenemine ei oleks mitte horisontaalne, vaid sihipärane öö, osa Euroopa ühendamise rahastu hindamisprotsessist, siis komisjon oleks valmis ka toetama üheksandat soovitust, mis praegusel hetkel on ainus soovitus, mida me ei ole toetanud. ja veel kaks lühikest kommentaari teie äh, kolleegide kommentaaridele ning äh, ITRE komisjoni liikmete kolleegidele. Äh, energiasaared tuleb kõrvaldada, see on prioriteet ja see on Euroopa ühendamise rahastu prioriteet mul on rõõm teatada, et meil juba on kaks edulugu teile rääkida. kõigepealt Kipl Äh, Poola ja Leedu vahe, vaheline võrkudevaheline ühendus, oleme, me oleme Balti gaasisaare kõrvaldanud äh, ja nüüd Balti äh, võrkudevaheline ühendus Eesti ja Soome vahel tekitab, kõrvaldab ka Soome saare staatuse gaasivaldkonnas. ning me oleme eraldanud peamiselt Euroopa ühendamise rahastu vahendeid selleks, pudelikaeladest me rääkisime juba siin ka. härra Tarnovski samuti tõstatas väga tähtsa küsimuse, ta ütles, et, et need äh, kahjustavad äh, vood, äh, mis võivad teisi turge kahjustada, see, sellega tuleb tegeleda, loop flows, seda tegeleme samuti ka, sellega ringvooga tegeleme me samuti hinda paika pannes suur tänu, direktor. jah äh, väga tore on, kui sellisele teemale pro-, professionaalselt lähenetakse. ja nüüd, härra äh, Õuen, äh, paluksin teil see arutelu kokku võtta ja võib-olla anda meile ka nõuandeid, mida edasi teha mida Kontrollikoda meile soovitab. aitäh, esimees, ning suur aitäh ka komisjoni liikmetele ja ka Euroopa Komisjoni esindajatele, et nad suhtusid hästi sellesse raportisse ja ka teie märkuste eest. ja kui lubate, siis vastaksin lühidalt kõigile komisjoni äh, liikmetele, kes äh, mingeid äh, märkusi tegid ja siis ähm, vastaksin ka Euroopa Komisjonile kõigepealt proua Bla-, äh, vabandust, härra Blanco Lopez ähm, kõneles investeeringutest. Äh, jah, ma juhtisin tähelepanu sellele, et investeeringud on kahekordistunud, aga tegelikult äh, need rahad, mida Euroopa Liit eraldab, on väga väike osa nendest rahadest, mis turul null koma kuus miljardit eurot aastas möödunud finantsraamistiku jooksul aga võrreldage seda null koma kuut miljardit aastas näiteks ülekandevõrkude ja IBM-i eh, investeeringutega, siis see on üle nelja miljardi, see pole küll äh, Äh, väga oluline roll, osa turust, aga see siiski näitab, kuhu komisjon paigutab äh, tarbijate äh, raha, nii et, et kui seda raha investeerida, siis on võimalik läbi nende investeeringutega uut raha juurde meelitada ja me oleme kogu aeg rõhutanud, et eh, iga euro tuleb ikkagi maksimaalselt ära kasutada, meil on vaja strateegiliste vajaduste hinnangut, et asju õigetesse projektidesse investeeritakse. härra Tošenovski eh, kasutas eh, siin minu e-, ettekande kohta sõnu range mulle need väljendid väga ei meeldi, aga meie ülesanne Kontrollikojas on äh, inimestele äh, äh, asjadest rääkida tasakaalustatult, tuginedes tõenditele ja ma arvan, et meil on veel pikk tee ära käia selleks, et meil oleks täielikult välja kujunenud energiasiseturg. Te esitasite ka konkreetse küsimuse, mis on seotud ebastabiilsusega ja te rääkisite Saksamaa tuuleenergia tootmisest ja selle kahjulikust mõjust Äh, taastuvenergia küsimus äh, loomulikult äh, on kõigi võrkude ja kõigi operaatorite jaoks väga suureks väljakutseks sest äh, tasakaalustamine on siin oluline äh, küsimus. aga üldiselt energia siseturu, turg üle suurema geograafilise piirkonna on väga hea, sellepärast et see äh, mitmekesistab riske, sellepärast et kui tuul puhub kuskil, siis see võib-olla teises, teises kohas ei puhu ja kui kuskil päike paistab, siis teises kohas võib jälle ollagi pime nii et, et äh, just nimelt energia mõistes äh, laiemas võrgustikes äh, on riskid rohkem hajutatud ja seetõttu ongi see ühtne energiaturg hea mõte ja näiteks Poola Saksa ähm, kontekstis oleksid sellised regionaalsed ülekandevõrgu ettevõtted tõesti väga olulised ja Poola kontekstis võiks näiteks seda ootamatut suurt energiatootmist, seda energiat vahetada Saksamaaga ja nõnda edasi Äh, niimoodi oleks võimalik saada ka rohkem investeeringuid Poola sisevõrkudes ja niimoodi võiks toime tulla ka äh, äh, probleem, toime ebastabiilse energiavarustusega. aitäh, härra Baltšiitis, et te mulle kaks korda küsimuse esitasite, ka jah, mis puudutab nüüd seda kolmanda paketi ülesvõtmist, siis eilest alates me peaksime punktis kolmkümmend üks oma raportis arve kaasajastama, et see oleks kooskõlas sellega, mida ütles Euroopa Komisjon. ma arvan, et meil on umbes kümme liikmesriigi, kelle vastu on alustatud artikli kakssada viiskümmend kaheksa alusel praegu rikkumismenetlus ja meil on viisteist riiki, mis praegu peavad dialoogi või millega on protsess käimas ja mõne liikmesriigi osa et veel otsustatakse, et kas seal pilootprojekt rakendada või ei, nii et, et igatahes on mul väga hea meel kuulda komisjonipoolset kinnitust, et nad nende asjadega tegelevad ja need arvud seda ka tõesti tõendavad Äh, väga hea oli kuulda, et komisjon rääkis sellest, et Atserile tuleb anda need volitused, mis neil on vaja, et nad saaksid infot oma ole, praeguse töö tegevusest. ja ma olen kuulnud ka sellest, et neile tahetakse anda uusi volitusi, meie äh, nii kaugele ei läinud, aga ma arvan, et äh, see oleks üsnagi mõistlik, sest et neil on tulevikus kindlasti suurem roll mängida. härra Silikiotis esitas küsimuse liikmesriikide reguleerivate asutuste kohta ma arvan, et meie raportis äh, on piisavalt infot nende kohta, äh, kui äh, näiteks nende juhtumite kohta, kui nad ei osale nii suurel määral, kui võiksid ja nende äh, äh, väga oluline on, liikmesriigid õpiksid üksteise parimatest kogemustest ja ka vigadest. Te esitasite ka küsimuse, et kas ma võiksin kõnelda rohkem teistest liikmesriikidest ja iseäranis mainisite Küprost ühes raportis ei ole võimalik äh, kõike käsitleda, tegemist on väga laia valdkonnaga. Äh, ma äh, koostan ka kahteteist raportit ja ma nimelt uurin Äh, äh, ühte eurot, äh, et iga, iga, iga viies euro Euroopa Liidu eelarvest siis kliimameetmetesse investeerida ja siis uurin ka seda, mis toimub Slovakkias, Leedus ja Bulgaarias aga vastuseks härra Sikli Silikiotisele, et Küprosel on väga öö, suur potentsiaal, siis kaks nädalat tagasi me kuulutasime välja ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töökava ning kontrollikojana Äh, oleme juhtinud tähelepanu, et energeetika ja kliima on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töökavas meile kõige olulisemad, arvestades nende tähtsust Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. ja mina olen just äh, see, kes teeb siis selle energia ja kliimaküsimustes ülevaate alustan selle tööga äh, üsna peatselt ja selle töö käigus võib-olla vaatan ka seda Küprose teemat, mida te mainite Äh, sellepärast et jah, need äh, saa-, saare, energiasaare, saarteks olevad saared on väga huvitav teema. Äh, aitäh ähm, ka järgmise küsimuse esitajatele me eh, jah, eh, oleme välja jaganud ka meie raporti koopiaid paberil, kuigi see on parlamendi poliitika vastane, aga ma tahaksin öelda, et me oleme valmis kokku saama kõigi selle komisjoni liikmetega, arvestades seda, et te olete spetsialistid energiaküsimustes ja rääkima teile üksikasjalikumalt nendest projektidest ja regioonidest, mida me käsitlesime ja lühidalt äh, ka siis, millistel piirkondadel on kõige suurem potentsiaal selleks, et nad saaksid olla aktiivsemad transiidiregioonid nii oma tarbijate kui ka liikmesriikide hüvanguks, naaberliikmesriikide hüvanguks. kaks suurt äh, on need, millele ma juhtisin tähelepanu ja see ei ole lihtsalt kriitika, see on lihtsalt fakt, fakti konstanteering. Prantsusmaa on väga oluline transiitriik nii elektri kui gaasi jaoks aga piirangud äh, või tõk-, takistused on olemas just nimelt Prantsusmaa siseturul, äh, selles osas, kui palju, äh, millised on nende võimsused ja Poola jällegi. ka Poolas on takistusi, mis ei võimalda parema, kõige paremini ära kasutada olemasolevaid võrkudevahelisi ühendusi, seda iseäranis kirde osas nii et, et me oleme valmis seda teemat äh, palju teiega arutama ja asi ei ole alati probleemides, äh, piiriülestega probleemidega, vaid äh, näiteks ka paljud pilootprojektid keskenduvad just nimelt liikmeri, liikmesriikide siseste kitsaskohtade kõrvaldamisele nüüd, mis puudutab komisjoni, siis ma arvan, et me saame alati kogene- kogu,, tugineda parematele kogemustele, Roon, ma, Rootsi, Taani näiteks Estlink kaks, äh, mida Eesti ja Soome äh, käitavad, sealt võib ka õppida ja saab õppida seda, mis hästi toimib, mis väga hästi ei toimi ja härra esimees, te juhtisite tähelepanu ka menetlustele, me oleme komisjoniga sellega tegelenud ja olen väga tänulik, et komi-, selle eest, et mida ütles komisjoni esindaja, äh, tõesti huvitav oli see hinnang, mille komisjon esialgu tagasi lükkas komisjoni suhtumine on nüüd soodsas suunas muutunud ning äh, ma tean, et komisjoni asepresident, volinik Sefkovitš on, äh, kui, kui ta kõneles Nord Stream kahest, äh, aga seda võiks ka laiemalt tõlgendada, ta ütles, et Euroopa Liit toetab ainult äh, neid infrastruktuuriprojekte, mis on kooskõlas Energialiidu liidu põhimõtetega ja ma arvan, et me oleme jõudnud punkti, kus see on tõesti vajalik ja mul on väga hea meel, et äh, komisjoni ametnikud mõtlevad selliste tingimuste seadmisele, nii et, et äh, teie olete need, kes projekte ellu rakendavad, meie saame ainult kommenteerida niisiis, ma loodan, et vastasin kõigile küsimustele. aitäh, tegemist on üldhuvi, ühist huvi pakkuvate projektidega jah, tihtipeale see lühend, kui teda ainult lühendina kasutatakse, ei ole väga selge, need ühishuviprojektid on tõesti väga olulised. nii et, et suur aitäh teile eh, selle suurepärase arutelu eest sellel väga olulisel teemal, mis puudutab siis sise, energia siseturgu ja Kontrollikoja arvamust sellest, aitäh! aitäh! Uh, well, next point. Nine meie järgmine päevakord on üheksas ja see puudutab kosmoseturu hõivamise alast uuringut ja esitab seda uuringut meile Laura Del Ponte Tööstusuuringute Keskusest. meie äh, soovisime või ootasime äh, seda uuringut ja saatsime sellise palve meie poliitikaosakonnale ITRE komisjoni nimel. niisiis äh, selle uuringu viis läbi poliitikud osakond ITRE komisjoni palvel ning selle pealkirjaks on kosmoseturu hõivamine. selle uuringu eesmärk on hinnata neid meetmeid, mis on vajalikud selleks, et äh, luua nõudlus kosmoseandmete järele Euroopas ja, ja kosmosepoliitika Äh, ja eriti olulised on siin Euroopa juhtalgatused Copernicus ja Galileo, me oleme nendele kujutanud üsna palju raha ja kavatseme Copernicusele ja Galileole kulutada veel rohkem raha, nii et, et väga oluline on ka siis seda, neid andmeid kasutada, tere tulemast Euroopa Parlamenti, mul on väga hea meel teid näha ja ma palun, et te siis tutvustaksite äh, seda infot, mis teil on et te tutvustaksite oma uuringut sellel teemal. kosmoseturu hõivamine. suur aitäh selle kena sissejuhatuse eest ma pean ütlema, et mul on väga hea meel täna siin olla ja tutvustada teile selle väga huvitava uuringu lõppjäreldusi, mis puudutavad siis kosmosega seotud tehnoloogiate kasutusele võtmist Euroopa Liidu ettevõtetes. miks see uurimus nii oluline on Euroopa Liidu ettevõtluse ja Euroopa Liidu kodanike jaoks? me teame, et viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liit kulutanud eh, ligemale kuus miljardit eurot selleks, et luua oma kosmoseinfrastruktuur ning eh, praeguses finantsraamistikus on üksteist miljardit eurot ette nähtud selle kosmoseinfrastruktuuri lõplikuks väljatöötamiseks. Need investeeringud on vägagi põhjendatud. kõigepealt meil on vaja varustada Euroopa Liitu äh, sõlt-, äh, autonoomse ja sõltumatu kosmose infrastruktuuriga ja seetõttu ka, et äh, satelliidipõhiste teenuste areng on midagi, mis aitab kaasa majanduskasvule Euroopas, et sellised asjad saaksid toimuda, on äärmiselt äh, oluline, et sotsiaalmajanduslikud hüved nendest projektidest on ilmselged tegemist on poliitilise väljakutsega Euroopa Liidule ning äh, me tahtsimegi selles uuringus siis vaadata, millised on võimalikud tegutsemissuunad, kuidas saaks Euroopa Liit edendada kosmoseandmete laiemat kasutamist avalikus ja erasektoris. selle uuringu läbiviimiseks äh, ühendasime äh, erinevaid andmeallikaid Äh, analüüsisime dokumente, äh, tuginesime turu-uuringutele, juhtumianalüüsidele, äh, poliitiliste dokumentide ja määruste analüüsidele ja samas integreerisime siis selle dokumentide analüüsi erinevate sidusrühmade vaatevinklitega, sealhulgas siis ka lõppvaatajate seisukohtadega ning ma pean ütlema, et me oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes andsid oma panuse sellesse uuringusse, nii oma oskusteadmiste äh, kui muuga ja neist oli meile tõesti palju abi. mis asi on siis äh, või mida tähendavad siis Euroopa Liidu investeeringud kosmose infrastruktuuri? meil on kaks juhtprogrammi äh, kosmose vallas, Galileo ja Copernicus. Galileo on navigatsioonisatelliidisüsteem Äh, mis äh, osutab positsioneerimisteenuseid. Äh, see on võrdne ameeriklaste GPS-iga, aga see on välja tööt-, siis on tsiviilkontrolli all. Galileo on integreeritud Agnusesse ja äh, see süsteem on juba kasutusel. Galileo äh, koosneb kolmekümnest satelliidist ja maapealsest infrastruktuurist ning üks kolmandik nendest satelliididest on siis ka juba töökorras. Copernicus on teine programm, see on maa jälgimisprogramm ja sisuliselt võimaldab see siis jälgida maakera kosmosest see on äh, mõeldud geokosmose info edastamiseks selleks, et äh, toetada otsuse langetajaid äh, ja infot antakse kuues vallas atmosfäär, merekeskkond, kliimamuutused, hädaolukordadega toimetulemine, kodanike julgeolek Äh, mõlemad programmid on erinevas arengujärgus, mõlemad äh, äh, osutavad esma, esialgseid teenuseid ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaksid mõlemad lõplikult välja töötatama. kui me kõneleme nüüd kosmosepõhisest turust, siis millest me räägime nendest ettevõtetest, kes osutavad teenuseid ja avalikele ja erasektori kasutajatele Nad ei ole seotud traditsioonilise kosmoseturuga, aga nad äh, siis äh, saavad kosmoseturu ettevõtetelt satelliidisignaale äh, või siis kosmosefotosid näiteks Kopernikuse põhiste rakenduste puhul. milline on praegune turu seis? milline on siis nende kahe süsteemi seis praegu? mõlemad turud kasvavad ja seal domineerivad just nimelt VKE-d, iseäranis seda, selles vallas, mis puudutab lisandväärtusteenuste osutamist. samas oleme me täheldanud, et võrreldes USA-ga on nende teenuste kasutusele võtmine Euroopas olnud palju aeglasem oodatust ja peamiselt on see tingitud sellest, et Euroopas on palju väiksem ja killustunum institutsionaalne turg, Euroopal äh, on äh, vaja äh, selliseid kaitselepinguid, mis on aidanud just Ameerika ettevõtetel rahanduslikus mõttes toime tulla. Nendel kahel turul on ka oma konkreetsed tunnused, näiteks mis puudutab navigatsiooni satelliidisüsteemide turgu, siis Eh, see on juba olulise tähtsusega turg, eh, ma arvan, et te teate, mida see tähendab. ja kõige suuremaks kasvupotentsiaaliks Galileo põhistel rakendustel on just nimelt asukohapõhistel teenustel, just eh, tänu sellele, et nutitelefone väga palju kasutatakse ja et äppide sektor on väga arenenud. Galileo põhiste rakenduste Äh, üheks kohaks oleks näiteks internet, mis puudutab nüüd maa jälgimisturgu, siis siin on olukord hoopis teistsugune, sest et tegemist on veel tärkava turuga. see areneb kiires tempos, aga see muutub ka väga kiiresti selleks, et tulla toime uute tehnoloogiate ja ärimudelitega. hetkel me võime öelda, et turgu domineerivad Äh, avaliku sektori ja institutsionaalsed kliendid ja kommertsteenused on suunatud rohkem nišiturgudele ja meie oma uuringus äh, leidsime kaks sektorit, äh, millel on väga suur kasvupotentsiaal, põllumajandus ja siis varakindlustus. ning veel üks oluline Eh, geokosmoseteenuste müük on ka üks oluline eh, näiteks digitaalne kaardistusteenus, asukoha määramise teenus. oma uuringut läbi viies vaatasime ka, eh, millised takistused eksisteerivad satelliidipõhistele andmetele Euroopas ja me liigitasime need takistused viide erinevasse rühma, poliitilised, turupõhised, juhtimispõhised, tehnilised ja oskuste puudusest tingitud takistused ning äh, me oma uuringus äh, keskenduksime siis äh, kõige olulisematele takistustele. kõigepealt keskenduksin siis sellele, mis meie arvates on ühised väljakutsed nii Galileo kui ka Kopernikuse põhistele teenustele. kõigepealt sõltuvus mitte Euroopa Liidu päritolu tehnoloogiast. Galileo jaoks tähendab see selle, seda, et enamik rakendusi, mida praegu turul välja töötatakse, on GPS-põhised. nii, teiseks. liiga palju sõlmitakse seadmetest, mida ei ole toodetud ja disainitud Euroopas ning Copernicuse osas on olukord teistsugune Kopernikus äh, on äh, kosmoseandmete pakkuja äh, USA vastava ettevõtte kõrval. selleks, et aga neid andmeid, neid tohutuid andmeid salvestada ja hallata, on vaja väga suurt arvutusvõimet ning USA IT-firmad nagu Google, Microsoft ja Apple on selles vallas palju kaugemale jõudnud kui Euroopa e, ettevõtted. ja teiseks killustus. jällegi, kui me võrdleme Euroopa turgu, turgu USA turuga, siis täheldame, et e, riikliku julgeoleku küsimuste tõttu ja riikliku tööstuspoliitika tõttu on Euroopa turg palju killustatum ja kui vaatame näiteks hangete valdkonda, siis me näeme, et üldiselt äh, võidavad siiski need hanked liikmesriigi oma äh, ettevõtted. Äh, siis tööstusharu esindajate mitte, mittepidev kaasamine ja ma lisaksin siia ka lõppkasutajate mittepidev kaasamine ja see oli eriti niimoodi, äh, kui nende kahe programmi arendamisega algus tehti, just eriti Kopernikuse puhul. inimesed ütlevad, et, et Euroopa Kosmoseagentuuri ja Euroopa Liidu lähenemine nende programmide väljatöötamisel on äh, olnud liiga palju ajendatud teaduslikest ja institutsionaalsetest vajadustest ja mitte niivõrd turuvajadustest. jällegi, see ei ole äh, võrreldav sellega, mis toimub USA-s, kus kasutatakse just nimelt endkasutajaid lõpp, nõustajatena, et saada tagasisidet selliste programmide arendamisel. siis äh, sellised väljakutsed, mis on konkreetsed, seotud iga programmiga, näiteks Galileo puhul äh, Äh, on äh, viivitused uute satelliitide kasutusele võtmisega ja see on võib-olla kõige olulisem. Euroopa äh, globaalse satelliidiameti sõnul nelikümmend protsenti seadmetest on juba Galileo süsteemiks valmis, see tähendab, et tööstus juba investeerib sellesse ja äärmiselt oluline on frustratsiooni või täitmata lootusi suurendada samas äh, tööstuse esindajad äh, satelliidi navigatsiooniseadmete turult ütlevad, et nad ei saa piisavalt toetust Euroopa Liidult. Kopernikuse puhul on meil probleemid teistsugune ja kõige olulisem teema, millele juhiti tähelepanu, on loomulikult andmetega seonduv poliitika ja juurdepääs andmetele. andmepoliitika kiideti heaks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning äh, see näeb ette äh, vaba äh, juur- ja avatud juurdepääsu Kopernikuse andmetele, aga see on, see on kindlasti hea, aga probleem on selles, et see juurdepääs ei ole sugugi kõr-, kerge erinevate USA Landsatide andmete juurdepääsust liidesed ei ole kasutajasõbralikud, äh, äh, andmeid ei ole erinevatel tasanditel töödeldud ning neid ei salvestata tõhusalt. veel üks probleem, mis on seotud äh, Kopernikusega, on väga keeruline juhtimissüsteem ja seda sellepärast, et paljud Euroopa ametid vastutavad Kopernikuse teenuste pakkumise eest milline on olnud Euroopa Liidu reaktsioon siiamaani nendele probleemidele? Euroopa Liit on tegutsenud erinevatel tasanditel, kasutanud erinevaid vahendeid, kõigepealt Euroopa Liit on toetanud teadusuuringuid kosmosevaldkonnas läbi Euroopa teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi. me usume, et see programm on siiamaani andnud väga häid tulemusi, iseäranis, mis puudutab äh, Kopernikuse põhiteenuste arendamist. aga samas need inimesed, keda me küsitlesime, juhtisid tähelepanu sellele, et mõningaid neid programmi eh, omadusi saaks parandada, et see oleks paremini kohandatud just nimelt turuvajandustele. teiseks, eh, õigusalane tegevus. me eh, võime siin arvestada nii kosmost kui ka kosmost otseselt mitte puudutavaid õigusakte Äh, näiteks inspektoripoliitika äh, poliitika peab äh, looma vajalikud tingimused kosmoseandmete turu jaoks ja niisiis ka otseselt kosmosevaldkonda mitte puudutavatel õigusaktidel on oma võimendusefekt Äh, sellepärast et Copernicuse ja Galileo äh, äh, tehnoloogia võimaldab arendada tehnoloogiaid, mis on paljudes valdkondades olulised Euroopa Liidu poliitikale ja kolmas meede on olnud teadlikkuse tõstmine, mis on suunatud ettevõtetele, kodanikele, avalikele sektorile. ning me oleme siin pööra-, teinud kindlaks kolm võimalikku viisi, kuidas Euroopa Liit võiks tegutseda. kõigepealt poliitilisel taga, tasandil me teeme ettepaneku, et tuleks tõhustada Euroopa Komisjoni koordineerivat rolli, eh, seda selleks, et eh, saada jagu eh, juhtimiskillustatusest kosmoseküsimustes, mis Euroopa Liidus valitseb sellepärast et kosmosepoliitika Euroopa Liidus tugineb Euroopa Kosmoseagentuurile liikme, liikmesriigidele ja Euroopa Liidule, nii et, et siin on vaja tõesti suuremat juht ju,, paremaid suuniseid ja on vaja ka ühtset lähenemist Euroopa kosmose- ja tööstuspoliitikale. selleks, et Äh, varustuse vallas eksisteerivate takistustega toime tulla, kõigepealt tuleb parandada äh, andmetele juurdepääsu ja Kopernikuse andmete levitamise süsteemi, see tuleb muuta tõhusamaks, samuti on äärmiselt oluline üritada ühendada äh, teadusuuringute ja arenguprogrammid ettevõtete toetamise programmidega selleks, et toetada rakenduste ja teenuste kommertsialiseerumist ning lõpetuseks tuleks vaadata ka nõudlusepoolsetele piirangutele, me teame, et kõigepealt on oluline äh, pöörata tähelepanu sellele, et äh, avalikus sektoris ollakse muutuste suhtes tõrkses ja tuleb kasutada selliseid pehmeid meetmeid, et edendada äh, kosmoseandmete kasutamist Euroopa Liidu avalikus sektoris ja seda saab äh, teha, näiteks viidates Euroopa Liidu satelliidipoliitikale, direktiividele, kosmoseandmeid võib kasutada ka direktiividest kinnipidamise täitmiseks. sellega ma praegu lõpetaksin oma ettekande. tänan teid kõiki tähelepanu ja jään ootama teie küsimusi. suur tänu, proua, suurepärane, ütleb esimees. suurepärane. tegemist on väga öö äh, informatiivse ettekandega äh, ja see raport on suurepärane, ootame võimalust seda edasi uurida ning olla valmis ka seda kasutama oma igapäevases tegevuses ning ka poliitika loomiste protsessis. tahaksin paluda, et kolleeg Došnovski, olge head, annan teile sõna kohe. Nezůstalo. Eh meid ei ole siia saali enam eriti palju jäänud, nii et ma teen äh, lühidalt äh, ning esitan kaks küsimust. Galileo ja Copernicus, nagu te ütlesite, tegemist on väga olulise taristuga, mm, väga huvitava taristuga, väga suur tänu teile, teie ettekande eest, see on kindlasti kasulik meie töös. mul on ka paar küsimust, kõigepealt mis puudutab killustatust, kas ei oleks asjakohane kasutada olemasolevaid agentuure, ähm, kes on julgeolekueeskirjad paika pannud. kas me peaks juba olemasolevaid age-, agentuure kasutama selleks, et ka Kopernikust juhtida? Kopernikusel ei ole veel paigas juhtimise äh, infrastruktuur, mis on väga vajalik äh, selle projekti jaoks. niisiis Euroopa GNSS-i agentuuri kasutamine. minu teine küsimus, mis puudutab konkurentsivõimal-, võime parandamist ähm, äh, Hiina satelliitidega, aga GPS-i küsimuses, kas ei oleks mõistlik hinnata ka näiteks Aafrika turgu, mis oleks äh, Galileo ja Copernicuse jaoks vägagi kui kasulik selleks, et kanda kinnitada. Public sector, we can. kuidas äh, avalikku sektorit äh, hoogustada? sellest me oleme rääkinud, aga kuidas jääb erasektori nõudlusega? eriti kui me mõtleme kosmoseandmete peale võib-olla toote mõned näited siin, meil on väga palju küsimusi, aga ilmselt peame teie saadetud dokumenti igal juhul äh, hoolikavalt uurima. Teil on sõna, proua. alustaksin siis sellest, et kuidas erasektorit hoogustada. kui me räägime Galileo äh, teenustest, siis äh, juba enamus tegelikult kasutataksegi erasektori poolt. muidugi maaseiresüsteemid Äh, on selleks loodud, et avalikke poliitikaid toetada ja meie oleme näinud, et äh, ei ole tegelikult mingit tahtmist teatud teenuste eest maksta. näiteks äh, kui me räägime ilmaennustusest või me räägime äh, Äh, sellest äh, mobiiltelefoni äpist näiteks, mis ütleb sulle, milline on kiirgustase sinu piirkonnas. Äh, need on tasuta teenused ja seetõttu me näeme, et need on tasuta teenused juba vaikimisi. keegi nendest maksta lõpuks ei taha. nii et tegemist on võib-olla natukene nišituruga ja samal ajal juba algusest peale äh, Äh, selliste äh, teenuste nagu Google Earth äh, kasutamine on kuidagi nagu hakanud turgu mõjutama, nemad on teinud reeglid turul ja Google pakub siin tasuta informatsiooni, inimesed on harjunud, et saavad tasuta informatsiooni ja, ja nii ongi. ja sellepärast ongi väga suureks väljakutseks äh, selliste teenuste jaoks mingiks ähm, eraturuks, kus inimesed oleksid ka nõus sellest raha välja andma. aga kui me räägime teiste piirkondade turgudest, näiteks Aafrika turud ja nii edasi, see on teemavaldkond, mida me ei ole väga põhjalikult uurinud. aga eelmistest raportitest, mis on ette valmistatud äh, Euroopa Assotsiatsioon, äh, selgub, et Euroopa Äh, ettevõtted äh, väga tugevalt sõltuvad ekspordist selles vallas. mis turu killustamiseni puutub, äh, siis ma ei ole väga põhjalikult ka seda uurinud, aga mis puudutab killustamist, kas juhtimissüsteemis mõtlete või te mõtlete turgude vallas? aa, te mõtlete ikkagi valitsussektorit. selge, tegemist on väga vastuolulise teemaga, ma arvan, Galileo puhul äh, näiteks on loodud äh, agentuur selles vallas, äh, nii et äh, Prahas on meil Euroopa üleilmne satelliitteenuste agentuur, mis aitab toetada Galileo jõudmist Euroopa turgudele. midagi sarnast ei ole Kopernikuse jaoks veel loodud, aga see võiks olla võimaluseks küll, mida välja arendada tulevikus. suur tänu! suur tänu teile, proua! suur aitäh teile, äh, proua Del Ponto, selle ettekande eest ja suurepärane äh,, andsite väga kasulikke nõkse, kuidas edasi minna, eriti ka poliitikute vaatenurgast, sest äh, te ütlesite need kolm asja lõpetuseks. esimeseks oli väga otsene ju, äh, viide ka meile, äh, poliitikutele ja võtame seda kõike arvesse, suur aitäh teile! head sõbrad, kui lubate, siis IT koordinaatorite äh, koosoleku äh, ülevaade äh, lühidalt, võib-olla assistentidele, sest keegi teine ilmselt mind enam ei kuula, aga sellegipoolest tegemist komisjoni koosolekuga. vähemalt üks ITRE liige on kohal, mina istun teie kõigi ees siinsamas. seitsmeteistkümnendal märtsil meie kuulamisel väga olulisel, äh, seitseteist märts, veel kord kordab esimees, äh, kuulamine siis toimus äh, uue energiaturu disain. tsiviilglobaalne SAT-navigatsioonisüsteem komisjoni ja liikmesriikide vahel, selle saab ENF fraktsioon ja veel neli olulist äh, õigusalast ettepanekut. ringmajandusdirektiivi äh, muudatus, mis puudutab äh, akude ja sõidukite elutsükli lõppu Aldele, edasi jäätmed Aldele Äh, jäätmete direktiiv äh, sotsiaaldemokraatidele, edasi ringmajandus äh, pakendiprügile ja see on kuue fraktsioonile. nüüd teategi kõike. nii et pakatate informatsioonist ja meie järgmine koosolek toimub kahekümne seitsmendal ja kahekümne kolma, kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal veebruaril käesoleval aastal. nii et kakskümmend kaks veebruar pärastlõunal ja kakskümmend kolm veebruar hommikule ja pärastlõunane sessioon. nii et veel kord kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm veebruar. suur aitäh ja kõike head teile!